komisjoni teatis, mis puudutab Euroopa rändetegevuskava ellurakendamist. enne kui annan sõna äh, härra Timmermansile, äh, annan istungi juhatamise üle proua Kalb Eltsile lugupeetud parlamendisaadikud, me jätkame nüüd järgmise päevakorrapunktiga, milleks on komisjoni teatis Euroopa rände tegevuskava kohta ning annan kohe sõna härra Franz Timmermansile aitäh, president. viimase kuue kuu jooksul on enneolematult palju inimesi jõudnud Euroopa Liidu piiridele Äh, tõukejõuks, mis neid inimesi siia toob, ähm, on tegurid, mida ilmselt eelseisvas tulevikus pole võimalik kõrvaldada. kümned tuhanded inimesed põgenevad sõja eest Süürias ning Euroopa on endiselt atraktiivne nende jaoks, kes otsivad paremat elu. eurooplastena ei saa me ja ei pööragi oma, ei pööragi selga oma moraalsetele ja rahvusvahelistele juriidilistele kohustustele kaitsta neid, kes seda kaitset vajavad aga me ei saa ka lubada seda, et e-, kontrollimatult ebaseaduslikud sisserändajad tulevad meie piiridesse, lähevad üle ühe piiri, teise piiri, rikkudes niimoodi Euroopa asüülisüsteemi ja Schengeni reegleid. kriisis on, kriis on toonud välja selged puudujäägid meie välispiiride haldamisel mõnede riikide poolt äh, pagulaste lihtsalt läbilaskmise poliitika on viinud selleni, et mõned liikmesriigid on ajutiselt taastanud kontrolli sisepiiridel, seades sellega küsimärgi alla Schengeni ruumi ja selle vaba liikumise. see on kahjulik meie kodanikele ja meie majandusele. Äh, Schengeni äh, kadumise kulud oleks viis kuni kaheksateist miljardit eurot aastas. niisiis, meil on vaja oma piirisüsteemide muuta niimoodi, et nad suudaksid tõhusalt toime tulla sisserändajate voogudega. see tähendab, et meil on vaja legaalseid riiki sisenemise võimalusi nendele, kellel selleks õigus on ja kiire identifitseerimine ja tagasisaatmine nende puhul, kellel ei ole Euroopa Liidus olekuks õigust kooskõlas nende eesmärkidega, mida tutvustasime kümnendal veebruaril ning mida nõukogu toetas äh, esitas möödunud nädalal komisjon eh, tegevuskava selle kohta, kuidas selle aasta lõpuks normaalne olukord Schengeni ruumis taastada. mul on väga hea meel, et seda tegevuskava toetasid täielikult ka eile riigi- ja valitsusjuhid eh, oma tegevuskavas juhime tähelepanu kolmele peamisele prioriteedile kõigepealt eh, Kreeka peab toime tulema tõsiste puudujääkidega oma piiri haldamisel komisjoni abiga, ÜRO agentuuride abiga ja teiste liikmesriikide abiga. Eh, vahepeal peame me kiiresti kokku leppima ka Euroopa piiri ja rannavalve osas selleks, et taastada meie välispiiride kontrolli tõhusus. ma loodan, et Euroopa Parlament mängib selles protsessis oma rolli teiseks, see pagulaste läbilaskmise lähenemine peab kohe lõppema. see tähendab, et äh, me peame tõesti kiirendama abi andmist Kreekale ja aitama Kreekal toime tulla nendega, kes on Kreeka territooriumil. teeme tihedat koostööd Kreeka võimude ja rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et suurendada vastuvõtmisvõimekust. oleme välja pakkunud ka uue Euroopa humanitaarabi toetusmehhanismi, et pagulasi kiiremini aidata ja äh, ümberpaigutamise otsused aitaksid ka äh, Kreekale äh, osutatavat survet leevendada ja me tervitame asjaolu, et meil on õnnestunud ümberpaigutamise tempot viimastel päevadel kiirendada. kolmandaks, me peame kohaldama Schengeni reegleid, tagamaks Schengeni tulevikku tegevuskavas öeldakse selgelt välja, et komisjon on vajadusel valmis välja pakkuma koordineeritud Euroopa lähend-, lähenemise ajutistele kontrollidele sisepiiridel. sellised kontrollid oleksid suunatud just nimelt nendele piirilõikudele, kus selline kontroll on vajalik, need oleksid ajaliselt piiratud ning need tuleks kaotada detsembrikuuks tahaksin selgelt välja öelda, et eesmärgiks ei ole ühegi liikmesriigi karistamine. meil on vaja ühtset lähenemist, äh, mida me saaksime regulaarselt kohaldada, samas kui alluspõhjuseks olevad probleemid lahendatakse selle kriisi puhul on kõik asjad kõigi asjadega seotud ja me peame tegutsema mitmes suunas paralleelselt me peame vähendama Kreekasse saabujate hulka ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me teeme koostööd Türgiga selleks, et täiel määral ühistegevuskava ellu rakendada, teha lõpp inimkaubitsejate ärimudelitele ja panna lõpp inimeste hukkumisele ning hoolitseda see, selle eest, et inimesed saaksid aru, et ainus viis Euroopasse tulekuks on läbi legaalsete kanalite komisjon on selles osas valmis toetama eh, neid, eh, seda tööd, mida eelseisvatel päevadel tehakse kooskõlas eh, eile õhtul valitsus ja riigijuhtide poolt tehtud avaldusega me austame Euroopa Liidu ja rahvusvahelist õigust. samas peame hoolitsema ka selle eest, et Kreeka pöörduks tagasi Dublini süsteemi juurde kooskõlas nende soovitustega, mida tegime kümnendal veebruaril. pikemas perspektiivis peaksime Dublini äh, määruse uuesti läbi vaatama, et äh, luua jätkusuutlik Euroopa asüülisüsteem. ning lõpetuseks tuleks ähm, äh, luua äh, Äh, turvalised äh, alternatiivsed teed nendele inimestele, kes vajavad kaitset, see on äärmiselt oluline, äh, kaitsmaks siis kaitsetuid inimesi, näiteks lapsi sellele juhiti täna ka täna hommikusel arutelul naispagulastest ning tahaksin tõesti tänada parlamenti selle olulise teema tõstetamisel, eriti äh, täna, kaheksandal märtsil, kui tähistame rahvusvahelist naistepäeva. oluline on see, et me tegutseksime kõikidel rinnetel ja jääksime oma kavadele kindlaks ja seda ka liikmesriigid on lubanud äh, tervel real ülemkogudel. nüüd on meil vaja aga ka lubadused ellu rakendada. meil on olemas tegevuskava ning me peame näitama, näha, et aeglaselt, aga kindlalt see äh, kava hakkab ka tulemusi andma, aitäh. aitäh. aitäh, härra komisjoni asepresident, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Monika Hoolmaier Rahvaparteist, palun lugupeetud komisjoni asepresident, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin teid tänada selle ülevaate eest. tõepoolest, me oleme edasi liikunud väikeste sammudega, aga kahjuks on need sammud olnud siiski liiga väikesed, arvestades seda probleem, suurt probleemi, millega me silmitsi seisame ja kus meil on vaja midagi ära teha Äh, registreerimise äh, andmed äh, Kreeka kohta on meieni jõudnud ja need on tõesti oluliselt kasvanud, aga endiselt ei ole teada, kui palju inimesi tegelikult tuleb, sest need sissetulijad ei ole kõik täielikult registreeritud, nii et, et meil ei ole mingit kindlat ülevaadet sellest, kui palju inimesi tegelikult üle piiri tuleb Euroopa Liidu äh, Türgi sammul astuti, äh, Türgi tippkohtumisel astuti üks sammu jällegi edasi ja ma loodan, et me võime tõesti ka Türgi poolelt oodata nüüd äh, vastavaid samme ja ma loodan, et asjad tõesti arenevad ning ma leian, et on vajalik, et me inimkaubanduse teemaga palju tõhusamalt tegutseme ma arvan, et Europol, Frontex äh, äh, ei suuda oma inimestega ainult äh, toime tulla Äh, neile äh, Frontexi äh, personal ei ole, Frontex ei ole veel täielikult mehitatud, samuti on probleeme EASO-le. äärmiselt oluline on neile eraldada täiendavaid eksperte. ma arvan, et Euroopa Liit peaks siin palju rohkem kaasa aitama ja tahaksin tähelepanu juhtida veel ühele probleemile ja siin abi baasata. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli neli tuhat nelisada last, keda seksuaalselt kuritarvitati, nüüd on neid juba kaheksa tuhat tuhande ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuaris äh, kuritarvitati rohkem äh, lapsi kui äh, varasematel aastatel kokku, nii et, et olukord on tõesti väga tõsiseks muutunud ja ma loodan, et me suudaksime siin selle probleemiga palju para rohkem tegeleda ja eraldi ja leida ka personali, et inimesi, neid lapsi paremini kaitsta, aitäh. ja nüüd äh, äh, president ütleb, et ilmselt on mingi probleem Ungari tõlkega. aga nüüd saab sõna proua Sippel. aitäh. millest me kõneleme? Euroopa Komisjon saab äh, Dublini süsteemi Kreeka puhul kasutada, see on süsteem, mis pole mitte kunagi toiminud ning mis on, äh, jätab siis äh, välispiiril olevad riigid üksi pagulastega tegelema. kui Balkani tee suletakse, siis muutub olukord või kui need piirid suletuks jäävad, siis muutub olukord Kreekas lõpuks humanitaarkatastroofiks Eh, me ei saa siin rääkidagi Dublini süsteemi kohaldamisest, teised liikmesriigid peavad samuti vastutuse võtma ja selle asemel eh, paneme nüüd oma probleemid Türgi õlule ja loodame, et Türgi need lahendab, aga kas Türgi on tõesti turvaline riik ja usaldusväärne partner? Äh, rahuprotsess kurdidega lõpeb ja ajakirjanikud ei saa vabalt töötada. Äh, meediaasutusi äh, okupeeritakse ning pärast Hiinat on Türgi see riik, kus on kõige rohkem vangis olevaid ajakirjanikke. jah, me täname Türgit selle eest, et ta on vastu võtnud ligemale kolm miljonit pagulast ja lisame sama juures, et meie, kus meil on viissada miljonit elanikku, kus et selline suur arv oleks meile äh, vastuvõetamatu, see on haletsusväärne. Euroopa äh, ei ole ainult paik, kus on äh, heaolu, vaid see on ka paik, kus valitseb vabadus, demokraatia ning põhi- ja inimõiguste austamine. ja see tõmbabki pagulasi ligi ning see on ka oluline signaal meie enda kodanikele. Äh, nõukogu ja komisjon peavad lõpuks ometigi poliitilist juhtimist näitama ning nõudma pagulaste jaotamist Euroopa Liidus. jah, äh, põgenemise põhjuste vastu tuleb samuti võidelda meil on vaja paremaid elutingimusi pagulastele kolmandates riikides, see on oluline aga me ei saa oma vastutusest ka kõrvale hiilida. kui me seda teeme, siis on meie, kui me seda ei tee, siis on meie läbirääkimiste positsioon samuti tugevam ja me oleme usaldusväärsem partner. Äh, proua Sippel, teil on sinise kaardi küsimus härra Jakovtšitšilt, kas te olete valmis sellele vastama? jah. härra Jakovtšitš. aitäh aitäh, proua Sippel, et olete valmis vastama minu sinise kaardi küsimusele. Te mainisite Lääne-Balkani teed ja ütlesite, et seda teed ei tohiks sulgeda. ma jagan teie seisukohta, Lääne-Balkani tee peab jääma avatuks. aga kas te ei nõustuks, nõustu minuga, et me peame teadma, kes tegelikult äh, seda Balkani äh, marsruuti pidi tuleb. Kreeka kindlasti ei suuda Dublini süsteemi taastada, sellepärast et see süsteem kukkus juba ammu kokku, aga me peame teadma, et kes tuleb Euroopasse, kas te pole nõus? ma olen teiega nõus, ütleb proua Stippel, et kõigi sise, sisenevate pagulaste äh, registreerimine seal, kus nad sisenevad, on vajalik. proua Holmaier vii-, viitas aga sellele, et seda ei saa üksinda Kreeka õlule jätma, et me peaksime Kreekat toetama nii inimestega, me vajame kõigi liikmesriikide toetust ja ma arvan, et sellest olukorrast oleme me veel kaugel, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Köökop, palun. president, lugupeetud komisjoni asepresident täna oleme me siia tulnud selleks, et kõnelda äh, ellurakendamise reeglitest. see ei ole just põnev teema, aga reeglid on need, mis meid lõppkokkuvõttes päästavad. kui me reegleid ei järgi, siis miks me üldse siin oleme? Äh, rakendusreeglid äh, ei võimalda alati teha uhkeid avaldusi ja rääkida suurtest võitudest ja olulistest läbimurretest, aga nad on olulised. ja seetõttu pärast eilset tippkohtumist Türgiga on äh, kurb kuulda, et juba jällegi teist korda selle kuu jooksul on reeglite minema visatud, me peame kõigepealt järgima neid reegleid, mis meil on, me peame andma nendele reeglitele võimaluse toimida ja selle, peame laskma neil paremini toimida, selle, selle asemel, et uusi meeleheitest sündinud poliitikaid välja mõelda äh, paljud komisjoni ettepanekud äh, näevad ette olemasolevate mehhanismide toetamist ja tugevdamist, need aitavad meil kaitsta välispiire, muuta tagasisaatmise tõhusamaks ja pakkuda solidaarsust ja abi läbi EASO ja Frontexi asepresident Timmermans meile täna andis ka kinnitust kõigist nendest aspektidest, aga äh, praegu kehtivad reeglid ei äh, ütle, ei ütle, et me peaksime käituma vastupidiselt oma asüülireeglitele ja andma äh, üle suured summad ilma igasuguste garantiideta ja loobuma Kopenhaageni kriteeriumitest ilma igasuguse kontrollita. Äh, ümberjaotamine praegu ei toimu ja ma kardan, et igasugused kokkulepped Türgiga ilma õigusliku raamistikuta äh, ja etaloonideta äh, tekitavad ähm, olukorra, kus me peame jälle tõdema läbikukkumist olukorras, kus meil on vaja edu proua president George Bernard Shaw'l oli õigus, kui ta ütles, et me õpime ajaloost, aga tegelikult ei õpi me ajaloost midagi. aitäh Teile on sinise kaardi küsimus härra Efridžilt. kas te olete valmis sellele vastama? härra Efridž, teil on sõna. aitäh, et oled valmis sinise kaardi küsimusele vastama. kas te ei ole minuga nõu-, nõustute minuga, et äh, rändeolukord on üks äh, äh, juht, kus Euroopa Liit ei ole äh, üldse teadlik, mida kodanikud arvavad ja kas te nõustute, et äh, need meeleheitlikud meetmed, mida Euroopa Liit rakendab kriisiga toitmetulekuks ja lömitab ja roomab Türgi ees, näitab seda, kuivõrd nõrk on see organisatsioon? härra Kirkop aitäh nende väga huvitavate küsimuste eest. ma pean nende üle natukene mõtisklema, aga võib-olla vahepeal ütleksin teile, et äh, kui te oleksite kuulanud, mida ma oma sõnavõtus ütle, ütlesin, oleksite te näinud, milline on äh, tee edasi. see on positiivne tee, kus äh, Ühendkuningriik aitab Euroopa Liidu otsuseid mõistlikumaks muuta, sellepärast et kui me Euroopa Liidust lahkume ja ma tean, et härra Eferit seda sooviks siis me ei saaks enam Euroopa Liidu asju hästi, heas suunas mõjutada ehm, äh, kogenedes oma kogemustele, immigratsiooniministrite kogemustele, peame aitama Euroopal lahendada kriisi, mis vajab lahendamist. Äh, järgnevalt saab sõna Cecilia Wikström. Teil on kaks minutit, proua. suur tänu, juhataja viimaste kuude jooksul on selle kontinendi ees olnud täiesti eh, enneolematu arv pagulasi, kes pagevad eh, terrorismi ja sõdade eest ning eh, rahvusvaheline vastus on olnud tõesti masendav. me oleme näinud väga selgelt, et äh, rahvusvahelist humanitaarõigust ning Euroopa Liidu õigusi, äh, seadusi rikutakse. me oleme näinud äh, sisepiirikontrollide sisseviimist, olgugi et uurimisinstituudid viitavad sellele, et ainuüksi Schengeni rahaline kulu võiks olla üks koma kolm triljonit eurot kümneaastase aja jooksul. me oleme näinud liikmesriike, kes on võistelnud äh, äh, kõige madalamal tasemel äh, pagulaskeskuste taseme madaldamise nimel selleks, et inimesed läheksid kusagile mujale. aga praegu on puudu tugevatest Euroopa liidritest ja liikumisest ühe ainsa lahenduse suunas, mis saaks kontrolli alla olukorda tulevikus viia. nimelt on meil vaja ühtset kogukonna Äh, liikumist äh, Euroopa Liidu ülest vastust äh, ja vastutusalade jagamist võrdselt liikmesriikide vahel, et kaitsta neid inimesi, kes pagevad. proua volinik, härra volinik, me peame ühtekokku võtma pagulased vastu, me peame rääkima nende inimestega, kes rahvusvahelist kaitset kriteeriumitele ei vasta, et nad saadetakse tagasi nii et volinik Avramopoulos, eh, asepresident Timmermans, eh, tegelege aktiivselt edasi, pakkuge välja reaalne Euroopa-ülene lahendus eh, ja kindlasti on vaja ka Dublini reform ellu viia. on viimane aeg, et komisjon ja meie parlament võtaks juhtrolli ning läheks mitme julge liid, riigiliidriga edasi, kelle peale me saame nõukogus kindlad olla, miks, sest Euroopa on seda täna väärt järgnev kõneleja on Cornelia Ernst. Teil on poolteist minutit, palun. suur tänu. mis pagulastega juhtub, seda saab ainult küüniliseks hinnata, sellepärast et liikmesriigid Euroopa Liidus ei ole valmis pagulasi ise vastu võtma ning see käib täieliku lehmakauplemise eh, tähe all eh, sellises võtmes, et kas illegaalse pagulase annad Kreekast Türgisse tagasi, siis antakse legaalne vastu Euroopasse ja siin tuleks see ümber asustada. Eh, tagasilükkamine, pagulaste tagasilükkamine Türk-, Türgi on igasugune rahvusvahelise õiguse vastane, sellepärast et Türgi on ainult regionaalsel tasandil pagulaskonventsioonile alla kirjutanud vastuvõtupoliitika äh, Euroopa Liidus on läbi kukkunud äh, ning migratsioonitegevuskavast äh, on saanud repressiooni tegevuskava. daamid ja härrad, mõelgem nüüd selle üle, et kui ainult süürlastele antakse kaitset ja räägitakse isegi ohutust asukohamaast Süüriast, siis on see täiesti masendav ja see on täielik farss Türgis äh, tallutakse alla inimõigused äh, mitte ainult meediavabadus, vaid ka tegelikult äh, inimesi tulistatakse tänavatel, riigi enda kodanikke. Genfi pagulaskonventsioon heidetakse lihtsalt kõrvale, kaitset ei tagata ning meie vasakpoolsetena ei ole sellega nõus ja kutsume teid üles teid selle vastu protesteerima ning kasutame parlamendi ja kogu äh, vabakonna organisatsioonide kõiki vahendeid selle vastu võidelda, aitäh! järgnevalt saab sõna proua Sargentini, palun. suur tänu teile, juhataja. härra Timmermans, härra Avramopoulos äh, praegu on teil võimalus selgitada Äh, seda, mida te arvate täpselt äh, eilse õhtu äh, otsusest? ma olen aru saanud niimoodi, et te tahate lojaalselt koostööd teha, aga te tahate töötada rahvusvahelise õiguse kontekstis. praegu tundub aga, et te ei ole valmis pagulasi siia asutama ja te tahate eh, pagulaste arvu Euroopas piirata. põhimõtteliselt peame endale meelde tuletama seda, et pagulased eh, põgenevad ühest asukohast, nad ei põgene lihtsalt teise asukohta eh, ja me ei saa öelda, et äh, viskame teile tagasi siin kasutatud pagulase, andke meile keegi värske vastu, see ei ole mingisugune ümbertöötlemisprogramm, inimesed otsivad lihtsalt äh, turvalist elukohta endale. meie peame mõtlema selle peale, kuidas seda korraldada. kui te räägite siin piirikontrollidest, siis ma arvan, et meie peame vaatama mm, selle teema mõlemaid tahkusid. Te peate nägema seda, et kontrolliprobleem eksisteerib sellepärast, et inimesed, kes legaalselt üle piiri ei eh, saa, tahavad tulla illegaalselt ja te ei ole saavutanud tegelikult midagi, eh, mis oleks võinud olla ühe hea protsessi osa. järgmine kõneleja, palun, pole mikrofoni. Eh, proua Ferrara, suur tänu me oleme eh, täna siin ja oleme sunnitud rääkima väga pisikestest sammudest, mis on tehtud eh, teel edasi pagulaspaketi üle. me räägime kümnest tuhandest saatmata alaealisest, kes on Euroopa pinnal kadunud, täiesti kadunud äh, me oleme sunnitud rääkima sellest, et meil puuduvad tegelikult andmed kuritegelike võrgustike kohta ning äh, selle kohta, kui palju neist meil on õnnestunud lõhkuda ja kui me räägime Euroopa Liidu panusest ja Europoli tegevusest, kas Europol võiks tulla ja rääkida meile, äh, mis on tehtud selleks, et inimkaubanduse vastu võidelda. me peame rääkima siin äh, kokkuleppest Türgiga, et rändekriisiga toime tulla, aga meil käib siin mingisugune lehmakauplemine pagulasvoogude üle ja Türgi on ohutu riik küll jah, aga kas ta austab inimõigusi? ei austa, niisiis ei ole see ohutu riik. me püüame aga ennast veeta, et see on, veenda, et see on nii, sellepärast et Euroopa tasandil on praegu täiesti tahtepuudust tegeleda migratsioonikriisiga pagulasvoogudega tegelemise solidaarsust napib praegu Euroopas ja kui liikmesriigid koos ei tegutse, siis mitte midagi ei saavutata. proua Ferreira, kas olete nõus proua Vautmansilt võtma äh, sinise kaardi küsimuse, olete? siis olge hea, proua Vautmans, palun. suur tänu. Te räägite äh, kümnest tuhandest äh, kadunud lapsest. Äh, kirjalik küsimus esitati sel teemal eelmisel aastal ja ma arvan, et seda on vaja veel kord päevakorda sättida. mina tahaksin küsida, milline on teie positsioon teie fraktsioonis, äh, kuidas leida üles need kümme tuhat alaealist, kes Euroopast täna kadunud on? me ei saa kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal lubada seda, et kümme tuhat alaealist lihtsalt kaob meie territooriumilt. loomulikult olen ma teiega nõus meie fraktsioon toetab teie sõnu, me tahame kindlasti nende saatmata alaealiste saatusele valgust heita. minu kolleegid on esitanud suulist küsimust, on esitanud ka kirjalikke küsimusi, kirjutanud komisjonile ning nõudnud äh, suuremat kaitseprogrammi sellele väga haavatavale inimeste kategooriale. me ei saa lubada seda, et täna on tuhanded saatmata äh, alaealised, kes Euroopas õhku haihtuvad, mitte keegi neid ei kaitse, mitte keegi nende eest ei vastuta, peame igal juhul selle eest seisma, et see nii oleks. järgnevalt äh, äh, proua Maier, palun. suur tänu teile, juhataja. me näeme sellest äh, äh iseenesest tekkinud kriisist sel-, seda, et meil on vajaka Euroopa Liidu äh, äh tegevusest äh, Euroopa liidrid eile koos tänase eesistuja abiga lubasid seda, et Euroopa Liit tegutseks diktaator Erdoganiga külg külje kõrval Türgis ja meile on vähemalt selline mulje eilsetest aruteludest jäänud. Türgi tahab viisavabastust, Euroopa Liit äh, on öelnud, et Türgil on ka teised nõudmised ja Euroopa Liit muudkui annab siin tagasi. meie mängime väga ohtlikku mängu oma vabadusega, seda kõike selle nimel, et leida lahendus äh, asüülitaotluste tsunamile. see on ajalooline viga, mis siin on tehtud ja ma loodan, et me saame kinni panna Hollandi piirid ja oma nime, vabaduse nimel ei anna ka Türgile järele. suur tänu, järgnevalt palun härra Papadakis, palun. poolteist minutit. meil on Schengeni teekaart, samuti on meil eilse kohtumise ühisdeklaratsioon praegu on näha seda, et tuhanded meeleheitel asüülitaotlejad ja migrandid jäetakse lihtsalt eh, Kreekasse, piirid sulgetakse, eh, surutakse inimesed tagasi, saadetakse nad tagasi, küsimus ei ole mitte ainult Visegradi või Austria poliitikas, vaid tegelikult eh, ka Euroopa Liidu ühtses poliitikas, millele on Kreeka valitsus alla kirjutanud ja see on Genfi konventsiooni vastane mis ei tunnusta afgaane äh, pagulastena, äh, kes on ka imperialistlike äh, sõdade hammasrataste vahele jäänud, aga teatud süüriastele, süürlastele ka asüüli ei anta. teatud asüüli takistid on rajatud Saksamaa ning teiste riikide poolt, kes kasutavad fašistlikke taktikaid. see pagulasse kriis äh, näitab ka seda, et Türgi keskklass äh, seab küsimärgi alla äh, Kreeka su-, suveräänsuse vastuvõtukeskused peavad olema inimväärikuse standarditele vastavad. Euroopa Liidu poliitika ja liikmesriikide poliitika peab olema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 me peame paluma, et kõnelejad räägiksid aeglasemalt, ütleb kolleeg äh, saalis, äh, sellepärast et tõlgid ei jõua järele. olge head, palun juhataja, paluge, et kõnelejad räägiksid aeglasemalt niimoodi, et tõlgid saaksid äh, hästi oma tööd teha. et inimesed, kes ei saa originaalkeelest aru, saaksid kuulata tõlget, ütleb kõneleja. suur tänu, austatud parlamendiliige, ütleb juhataja me palume, et tõlgid jälgiksid täpselt, kuidas äh, kõnelemine toimub saalis, äh, mida öeldakse ja palun, et äh, korrale kutsutaks ka kõnelejaid. nüüd saab sõna kolleeg Metsala, palun suur aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada komisjoni oma väga selge pühendumuse eest selleks, et selle kriisiga toime tulla ning vaadata üle need vahendid, mis meil on Euroopa tasandil, selleks, et selle kriisiga toime tulla kõige paremal võimalikumal moel. ma tahaksin keskenduda äh, Schengenile. Schengen on tänase Euroopa, modernse Euroopa nurgakiviks saanud, me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et see nii ka jääks, aga samal ajal peame aru saama sellest, et pärast meil ei ole sisepiire Euroopa Liidus, on see, et meie kodanikele lubati et meie välis poli-, välispiirid on turvalisemad ning et infovahetust parandatakse. aga üks ei saa toimida ilma teiseta. Schengen on ülioluline Euroopa üldise turvalisuse huvides, aga see on kindlasti ka majanduslikult ja poliitiliselt vajalik. me oleme näinud, et piirikontrollide taassisseviimine oleks viis kuni kaheksateist miljardit eurot väärt igal aastal ja me peame tegema rohkem selleks, et tagada, et meie sisepiirid oleks turvalised ning et turvatase oleks kõrge sellest aspektist äh, on oluline just äh, Euroopa piirivalve ja rannavalve äh, elluviimise, viimine ja ettepanek, aga me peame mõtlema ka, kuidas see mõjutab riikide suveräänsust. me peame mõtlema ka selle peale, et Euroopa Liidu Türgi ühtne tegevuskava rakendatakse ning kuidas seda saab kokku põimida sellega, mis eile õhtul kokku lepiti. iga liikmesriik peab oma välispiiridel oma lubadustest kinni pidama, see kehtib ka Kreeka suhtes. me saame aru nendest raskustest, mis Kreeka ees on ja seetõttu on oluline, et solidaarsus öö, äh, oleks äh, põhimõte, äh, milles peaksime tegutsema kõik selles valdkonnas. meie kodanikud nõuavad tegutsemist Euroopalt, me ei räägi mitte ainult kiireloomulistest lahendustest tulekahjudele, vaid meil on vaja jätkusuutlikumaid lahendusi, aitäh! suur tänu! sinise kaardi küsimus. kas olete valmis vastama, härra Stani? kas võtate vastu härra Stani äh, sinise kaardi küsimuse? suur tänu, et andsite mulle selle võimaluse äh,. proua Metsola äh, ma olen valmis äh, lühikese vastusega. kas näete mingisugust lahendust nendele probleemidele, äh, kui suudate veenda seda blokeerivat vähemust, kes need, need liikmesriigid, kes ei taha edasi minna nende otsuste täitmisega? proua Metsala. palun katsuge aeglasemalt kõnelda, sellepärast et teie tempoga ei jõua tõlgid kaasa tulla. ma töötan tegelikult sellise raporti kallal, mida ma loodan järgmisel näda-, järgmisel kuul võetakse täiskogul vastu ja see toob välja just selle visiooni, kuidas lõpuks pärast paljusid aruteluaastaid, eriti ka teistes institutsioonides, saame lõpuks edasi minna nõnda, et äh, saame aktsepteerida äh, rännet ja rändega seonduvaid küsimusi, millega peavad tegelema, mida peavad jagama kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki. iga lahendus vajab proportsionaalset vastutust, kõik, mida kannavad kõik. järgmine kõneleja on härra Morales. suur tänu. nagu härra Timmermann ütles, ta ütles vist, et meil on plaan tegelikult ju komisjonil on olnud palju plaane aga kui seitsesada miljonit eurot saadeti hiljuti Kreekasse, siis see loodeti, et midagi väärtuslikku toimub seoses sellega, aga ilmselge on see, et sellest ei piisa, me teame, et paljud äh, liikmesriigid, kes äh, on kriisist puudutatud ja tegelevad sellega, äh, teavad, et komisjonil on olnud juba kaks kuud, kaks aastat plaane, aga nõukogus on plaan, plaanide puudus ja nõukogus on probleem. Nemad takistavad paljude erinevates valdkondades edasiminekut. nii et meil on äh, plaanid komisjoni poolt, mis tegelevad kõige raskemate probleemidega, Dublini probleemiga, meie agentuuride töökorraldusega, et teha neid asju, mida nad kunagi pole teinud, meil on nüüd piiriagentuur, meil on varjupaiga tugiamet, mida me ümber teeme. Need on kõik, me peame kõik tegema tööd selle kallal ka siin kojas ja siis meil on see Türgi plaan ja paari sadala sekundi jooksul, mis mul on, tahaksin hoiatada rahvusvahelise õiguse rikkumise eest, kui me Türgiga tegeleme, et me jääksime oma põhimõtete juurde rahvusvahelises õiguses. pidagem meeles, siin kojas eh, me ei saa teha oma tööd ilma selleta, et komisjon varem ei oleks oma tööd ära teha, sest meil ei ole seda luksust võimalik endale lubada, et jätame inimesed surema või laseme eh, saatjateta eh, lastel kaotsi minna. kas aktsepteerite härra Jurekilt eh, sinise kaardi küsimuse? palun, härra Jurek. tahaksin järgmist küsida. Te kritiseerite öö, nõukogu, aga vaid kümme kuud tagasi olid just meie valitsused, kes ainukese loogilise mehhanismiga lagedale tulid, millega oleksime võinud selle tragöödia või draama peatada. nimelt pean silmas äh, inimeste illegaalsed või inimeste, inimkaubanduse vastu võitlemist. kas siis see ei ole oluline võitlus? selleks, et me saaksime abistada vaid neid, keda me saame, ilma et me teeksime selle probleemi veel suuremaks nii et see lõpuks lahendamatuks muutub suur tänu selle küsimuse eest. nõukoguga seonduv, ma ei taha lihtsalt üldiselt äh, süüdistada või üldistes asjades nõukogu süüdistada, ma pigem pean silmas neid äärmuslikke mõningaid riikeid, kes äh, katsuvad toimetada nõnda, et teised äh, tegutsevad, aga nemad oma vastutust ei kanna aga meil on tarvis äh, ühist lahendust, ei ole aktsepteeritav, et osad riigid peavad tegema kõike ja teised istuvad käed rüpes ja vaatavad pealt. komisjonil on plaanid, need plaanid on juba kaks aastat küpsenud ja nüüd meil oleks võimalik tegutseda, aga me ei saa, sellepärast et mõned agressiivsed nõukogu liikmed ei ole nõus. kõnelejad katkestatakse ja järgmisena saab sõna Helga Stevens, üks minut suur tänu. kallid kolleegid varem olid nii, et Euroopa juhid ja valitsused ei pööranud piisavat tähelepanu meie piiripoliitikale Euroopa Liidus. me sõltume Türgist, me ei saa kontrollida omaenese piiregi nüüd enam Euroopa Liidus. Euroopa Liit on liiga kaua äh, seda Merkeli lähenemisviisi äh, kasutanud ja nüüd peaks olema ka selge, mida me peaksime tegema, nimelt me ei saa korrata mineviku vigu, peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit äh, seataks üles sellisel viisil, nagu meile sobib, mitte aga, et me sõltuksime Türgist siin. me peame pöörama rõhku äh, vastuvõtule meie oma äh, aladel ja peaksime hoolitsema ka selle eest, et meil on ka kvoodid piiridele seatud, mis on ranged. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Amblinar. Uh, suur tänu, proua ees-, juhataja äh, mulle meeldib see aus arutelu. teatises me räägime ikkagi sellest, kuidas Äh, ähm, äh, ümberasustamise otsuseid ellu viiakse. see ei toiminud. me ei saa näiteks paluda Kreekal teha hotspot'e ja neid käima lükata, kui pagulasi ei jagata ümber. viissada kolmkümmend kuus isikut sellest ette nähtud kuuekümne kuuest tuhandest neljasajast, see pole mitte midagi ja ma olen veendunud kahes asjas. esiteks, me peaksime lõpetama Euroopa Liidu probleemide lükkamise teiste õlgadele, peaksime tegelema ikkagi tõeliselt euroopaliku lahendusega. teiseks, meil on konkreetseid meetmeid tarvis solidaarsust, vastutuse jagamist ja see peab kõik algama kohe praegu. komisjoni ettepanek taastada täielikult Schengeni toimimine, seda on äh, riigipead ja valitsusjuhid äh, kinnitanud, aga ma kardan, et see on lihtsalt liiga äh, Äh, nõrk äh, lähenemisviis ja meil on seda terviklikku lähenemisviisi tarvis mitte ainult paberil. jah, meil on tarvis ühist piirihaldust, aga mitte ainult. ma ootan, et keegi esitaks mulle rohelise või sinise kaardi küsimuse, et ma saaksin e, edasi rääkida. suur tänu. see kõne läks nüüd väheke pikemaks, kui ette nähtud oli. nüüd saab sõna proua Björk, üks minut, palun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 meil on äh, selle asemel, et äh, vastuvõtukeskusi luua, äh, komisjon on valmistanud ette plaani, mis ei toimi. Need ettepanekud on halvad, need kaasavad Frontexi ja meie jaoks on see vastuvõetamatu me anname probleemi lahendamise autoritaarse Türgi kätesse ja niimoodi ei lahenda me Vahemere probleemi kallid kolleegid, see ei ole see tee, mida me peaksime valima, see ei ole see lahendus, mis tagab meile tuleviku. tuleviku lahendus on ühine kriisi haldamine Euroopas, selline kriisi haldamine, kus Euroopa võtab enda õlule oma kohustused, sest muidu Euroopa ei kaitse enam inimõigusi ja asüülitaotlejate õigusi. suur tänu, järgmisena saab sõna Ska Keller, üks minut suur tänu, volinikud kümnenda veebruari teatises te tõite välja selle, missugune on teie tõlgendus ohututest kolmandatest riikidest, aga minu lugemine näitab seda, et peaaegu kõik need tagatised, mida me oleme paika pannud Euroopa Liidu õiguses, kõike seda on võimalik tõlgendada nii, et see peaaegu hõlmab kõiki. ma ei ole päris kindel, kas see on väga nutikas ja mõistlik tegevus. miks me need turvaklauslid siis teeme, siis selleks, et neid kasutadagi. nüüd me teeme kõiki neid seadusi, jäägem siis nende juurde ka, et et pärast siis ütleme, et, et see on suhteliselt mõttetu, mida me teeme, nii et mu küsimus on teile, kas te tõepoolest arvate, et Türgi, Türgi, kes on äh, äh, sõjaliselt omaenda rahva vastu astunud, äh, riik, kes saadab pagulasi tagasi Süüriasse isegi me oleme kuulnud, et inimesi, et äh, Türgi politsei ja piirivalvurid on tulistanud süürlaste pihta. kas tõepoolest seda riiki saab lugeda ohutuks kolmandaks riigiks, nii nagu Euroopa Liidu menetluste direktiivi all on ette nähtud? tahaksin tõesti sellele vastust saada, aitäh. suur tänu. nüüd proua Winberg, ka üks minut. aitäh, lugupeetud president härra Timmermans ütles, et meil on välispiiridel probleeme, ma olen temaga täiesti nõus. me räägime praegu uuest piirivalvest, Frontex äh, on, Frontexi eelarvet on kolmekordistatud ja äh, mulle tundus, et Frontexi ülesanne on meie välispiire kontrollida, aga nüüd näib, et nad tegelevad põhiliselt otsingu ja päästeoperatsioonidega ja millega hakkavad äh, tegelema siis need uued rannavalvurid, täpselt samade asjadega nagu Frontex, kui ma olen asjast õigesti aru saanud. et teil on äh, äh, Te räägite sellest, et tuleb pagulased ümber jaotada. Te räägite saja kuuekümne tuhande pagulase ümberjaotamisest, aga mis juhtub siis, kui meil ei õnnestu äh, Äh, ümber jaotada neid üha juurde tulevaid pagulasi, kui kvoodid täis saavad, mis siis teeme, kas siis äh, vaatame kvoodid läbi, kas siis vaatame ümberjaotamise ja registreerimise äh, süsteemid läbi, mis siis täpselt juhtub? suur tänu! järgmine kõneleja on Prioa, üks minut, palun lugupeetud president, kallid kolleegid, äh, seitsesada miljonit eurot on see summa, mida komisjon tahab äh, kulutada rändajate, sisserändajate vastuvõtmiseks. kui me räägime arvudest, siis tahaksin laskuda üksikasjadele ja rääkida ka Leest, mis kannatab selle katastrofaalse rändepoliitika tagajärgede all. tahaksin rääkida nendest peredest, kes ei saa enam turvalist elu elada, kaup, kauplusomanikest, kes peavad oma ärid sulgema ja naistest, kes on olnud nagu Kölniski sattunud sisserändajate seksuaalse vägivalla ohvriks, eh, kes ei austa mitte mingil moel seda riiki, mis neid vastu võtab eh, kuidas me siis eh, käime ümber nende kuludega, mis on mõeldud, mis on seotud pagulaste vastuvõttega, te, te tahate kasutada meie raha nende metslaste jaoks. ja me peaksime pigem aitama äh, Ungarile, Kreekal, Bulgaariale piire turvata, et sisserändajaid peatada. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Kolnis, palun Äh, me võime öelda vaid seda, et Euroopa tegevuskava rändeküsimuses, mis äh, mõne aega tagasi tutvu-, meile tutvustati, ei toimi. Äh, kuidas saakski asi olla teisiti, sellepärast selle tegevuskava keskmeks, keskmeks on tuginemine kolmandate riikide headele tahtele, näiteks Türgi omale me teame, et äh, Türgiga peab Euroopa, äh, Türgiga on Euroopa Liidul üldiselt sellised äh, kahesugused, peaaegu skisofreenilised suhted. Türgi on aru saanud, milles seisab Euroopa nõrkus, meil on oma dogmad, meil ei tohi olla sisepiire, me tahame vastu võtta sadu tuhandeid sisserändajaid, vaatamata sellele, et Euroopa rahvas suhtub sellesse vaenulikult. me kaupleme üha rohkem Äh, me anname Erdoganile justkui no, tuumarelva kätte, äh, kui ta on valmis kaitsma Euroopa Liidu välispiire äh, niisiis on tema, neil võimalus rändekraan kas avada või kinni keerata Äh, see süsteem, mida toetab Merkel, äh, näeb ette seda, et Euroopasse võetakse vastu ükskõik millised legaalsed äh, rända, sisserändajad Türgist. see on, süsteem on et, mõeldud läbikukkumisele legaalsete pagulaste probleem pole samuti lahendatud, enamik liikmesriike ei taha osaleda ümberjaotamise kvootide süsteemis ja ma kardan, et äh, illegaalne ränne ja inimkaubatajad äh, leiavad uusi viise, kuidas äh, kasumit teenida niisiis ei ole võimalik muuta süsteemi nende samade ideedega, mida, mida, mis on juba läbi kukkunud, aitäh. härra Ujaštovski tahab teile esitada küsimuse, kas olete valmis sellele vastama? kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra Kolnis? jah. aitäh, äh, president, kallid kolleegid, kas teile ei tundu, et kokkulepe Türgiga on vastuvõetamatu? see on äh, lubamatul moel Türgi huve teeniv. Brüsseli demokraat, Türgi on Brüsseli demokraate šantažeerinud, me lihtsalt maksame Türgile lunaraha. Äh, sellise kokkuleppe sõlmimisega Euroopa Liit tunnistab, et ei suuda kaitsta oma välispiire ja annab oma välispiiride haldamise üle Türgile, see on täiesti vastuvõetamatu, sest Türgi ei ole Euroopa riik ja ei kuulu Euroopasse jah, äh, kallis kolleeg, ma jagan täielikult teie seisukohta, see on lubamatu kauplemine, mis äh, suurendab äh, märkimisväärselt rändevooge, eriti siis, kui viisanõue kaotatakse, siis hakkavad Türgist tulema, Kapadookias on väga palju inimesi, majanduspagulasi, kes hakkavad siis Euroopasse tulema. aitäh härra Tšambovski, äh, ma vabandan, kui ma teie nime valesti hääldasin, aga te saite minust aru ja nüüd jõuame siis järgmise kõneleja juurde, härra Blok-, Prokk, teil on sõna. lugupeetud president, lugupeetud komisjoni asepresident, kallid kolleegid, ma tahaksin komisjoni tänada selle eest, et nad on viimastel nädalatel, viimastel kuudel teinud ettepanekuid äh, Äh, olukord on äh, tõesti ähm, äh, erakorraline, me oleme suure surve all ja te tõesti peate hoolitsema ka selle eest, et reisimisvabadus Euroopa Liidus säiliks, et ka ei oleks piirikorras Schengen, Schengen säimiks me ei tohi lubada ka seda, et meie sotsiaalkindlustus ja meie heaolu ja siseturg Äh, kannatab. äärmiselt oluline on see, et sisemine, see Euroopa Liidu sees jällegi kord jalule seatakse ja et äh, kogu Euroopas järgitakse neid eesmärke, mis meil on. parlament on juba ammu seda nõudnud, äärmiselt oluline on, et meil oleks Euroopa piirivalve, Euroopa rannavalve. me peame Äh, oleme siin kaua aega sellega viivitanud, meil on viisteist, kakskümmend aastat olnud Schengen, meil on äh, Dublini süsteem ja selle tulemusena on äh, Malta, Itaalia, Kreeka praegu toime, peame toime tulema sellega, mis piiridel toimub, nii et, et me peame neid oma rahaga, oma personaliga toetama ja me peame hoolitsema selle eest, et, et ka pagulaste äh, vallas on kord majas äh, ja see on äärmiselt oluline, et me aitaksime äh, pagulasi, et inimesed tõesti seal, kust nad tulevad, nad saaksid ka seal normaalset elu elada. ma arvan, et see on üks väga oluline asi, mis ülemkogul saavutati, aitäh. aitäh ja härra Weidenholzer järgmisena praegune kriis äh, näitab, et asjad Euroopa tasandil ei toimi, sest et meil ei ole Euroopa rändepoliitikat ja Dublini süsteem ei toimi. on tõesti positiivne, et meil on nüüd selline kõikehõlmav pakett meetmetest, mida me peame arutama äh, ja äh, Ehm, Euroopa Parlament, ma olen veendunud, toetab komisjoni, ehm, me oleme neid asju kogu aeg kriitiliselt arutanud. see probleem aga kestab, ehm, see probleem, millega me praegu silmitsi kaob, silmitsi seisame, ei kao niipea, paljudel inimestel on praegu kahtlusi iseäranis naised ja lapsed kannatavad praeguses olukorras. sellisel nädal, sellel nädalal on olukord veelgi halvenenud. Äh, ja täna äh, äh, kuulsime jälle, et viiskümmend tuhat inimest on kerges lõksus, nende olukord on kohutav, neid kasutatakse, võidakse ära kasutada. härra volinik, me oleme teinud veel liiga vähe Eh, need inimesed, kes on pagulased, neid kasutatakse ära, nüüd on meil lõpuks ometigi eh, nõukogu poolt ka õiguslik raamistik selle probleemiga tegelema, me peame tõesti kiiresti tegutsema, me ei tohi enam aega kaotada ja, ja, ja võib-olla peaksime tegema seda, mida Portugali valitsus on teinud, nad on valmis olnud kvoote kahekordistama, nad on eilsest alates hakanud pagulasi juba Kreekast Portugali tooma, see on õige viis, kuidas kriisiga ümber käia aitäh, härra Weidenholzer, kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? jah. ma tahtsin tegelikult esindada härra Brockile sinise kaardise küsimuse, äh, härra Brock äh, pühapäeval, kui äh, Merkel üritas Erdogani rahustada, kas ta rääkis ka rünnakust sama ajalehe vastu? ja kas ta tõstatas ka ajakirjanike inimõiguste küsimuse, nende ajakirjanike inimõiguste küsimuste, keda kuritarvitati? härra äh,, äh jah ehm, ehm, me, ta on korduvalt nendest sündmustest äh, Erdoganiga kõnelenud. Äh, proua Merkel on kogu aeg öelnud, et ta on väga karm Türgi küsimustes, eriti selles, mis puudutab inimõiguste rikkumist Äh, proua Merkel on väga-väga äh, selges äh, mõista andnud, et praegu oleks oluline peatükid kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm Türgiga avada, arutada arvamusevabadust, usuvabadust. niisiis, see on praegu proua Merkeli seisukoht. aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud meil on reeglid ja me peaksime nendest kinni pidama kui keegi teist esitab sinise kaardi küsimuse äh, pärast seda, kui kõneleja on juba ammu kõnelemise lõpetanud, see ei ole reeglite kohane, keegi ei näinud, kuidas te soovisite sinist kaardi küsimust esitada härra Brokile, nii et, et palun ärge kaevake. ja siis te esitate äh, ikkagi oma küsimuse härra Brockile, ma vabandan, härra Weidenholzer, see küsimus ei olnud mõelnud teile ja järgmine kord ma ei anna võimalust niimoodi enam küsimusi esitada. ja härra Halla Aho saab nüüd sõna. aitäh, president. Euroopa Liit ei ole suutnud eriti edukalt rändekriisiga toime tulla läbikukkunud ümberjaotamismehhanism on üks näide sellest, kuidas Euroopa Liit üritab midagi peale suruda, mida ei liikmesriigid ega ka sisserändajad soovi kõige olulisem on lõpetada asüüliriigi valimine. inimesed tulevad Kreekasse ja Itaaliasse sellepärast, et sealt on neil on olnud võimalus takistamatult äh, rikkuda käputäide äh, Põhja-Euroopa äh, heaoluriikidesse ja nüüd on see sisserändajate voog natukene vaibunud ja mitte tänu sellele, mida Euroopa Liit teeb, vaid sellepärast, et mõned liikmesriigid on ka taastanud kontrolli sisepiiridel. Schengeni süsteem tuleb peatada seniks, kuni olukord on kontrolli all, sellepärast et muidu kaotame selle süsteemi jupihaaval asüülireegleid tuleb kohast, kohandada niimoodi, et ei ole võimalik äh, taotleda äh, asüüli ühes liikmesriigis, kui esmalt jõutakse teise liikmesriiki, aitäh aitäh. proua Kriisbeck on järgmine kõneleja äh, jah, äh, te olete nagu Sisyphos, äh, härra volinik. komisjon on rakendanud meetmeid, arvestades selle kriisi ulatust ja pärast kolme meetmete paketi hinna, hinnanguid ja tippkohtumisi on olukord tänapäeval endiselt meeleheitel, sellepärast et liikmesriigid Äh, teevad äh, seda, mida ise tahavad. juba neli aastat oleme me siin parlamendis jõudnud, nõudnud välispiiride kaitset, et kaitsta äh, Schengenit, me oleme nõudnud solidaarsust liikmesriikide vahel Äh, aga üha rohkem ja rohkem ei suuda liikmesriigid oma kohustusi täita, ma räägin Saksamaast, ma räägin Kreekast, äh, meil valitseb selline topelthalvatus äh, kõigepealt sellepärast, et tuhanded inimesed saavad iga päev surma ning tuhanded pered kannatavad sõja tõttu ja teiseks ka seetõttu, et meie Äh, õõnestame Euroopa alustugesid. Äh, niisiis, äh, härra volinik, hakake Prometheuseks ja tehke midagi muud. aitäh ja meie järgmine kõneleja on härra Krisokonos, kellel on üks minut aega möödunud ähm, tippkohtumisel nägime veel kord, et Euroopa Liidus meil on äh, teatud liikmesriike, mis ei taha ühist koormat kanda. Need liikmesriigid ei näita üles solidaarsust. Nende liikmesriikide suhtes, mis seisavad silmiti suure üle-euroopalise probleemiga, nagu näiteks sisserändajad me peame mõistma, et ühepoolsed teod ning isekas natsionalistlik poliitika ei kanna vilja pikemas perspektiivis äh, toovad need kaasa katastrofaalsed tulemused meie kõigi jaoks. niisiis äh, äh, komisjon on lubanud, et nõukogu on lubanud, et ebaseaduslikud sisenejad saadetakse Türgisse tagasi ja sealt pagulaslaagritest asutatakse, asutatakse ümber Euroopasse legaalseid pagulasi Ehm, ma tõesti loodan, et Euroopa Liit aitab kaasa logistiliste probleemide lahendusele Kreekas, et aidatakse kõiki neid pagulasi, kes sinna on lõksu jäänud ja paigutatakse nad ümber teistesse liikmesriikidesse. aga sõnadele peavad väga kiiresti järgnevad teod, aitäh. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Valero. aitäh, lugupeetud president, ma olen väga mures Euroopa Liidu ja Schengeni tuleviku pärast ma kardan, et see kõik kukub kokku. ühes riigis teise järel. iga riik äh, kehtestab äh, oma piirikontrollid äh, esialgu on need ajutised, minu riik on seda teinud ning ma arvan, et meie ülesanne muuhulgas on hoolitseda selle eest, et need piirikontrollid oleksid võimalikult lühiajalised Äh, iga liikmesriik peab käituma vastutustundlikult, sest seda täna ei tehta äh, kõik liikmesriigid äh, ja senikaua, kui liikmesriigid seda ei tee, säilivad kontrollid sisepiiridel ja see on traagiline. me räägime ka sellest, et tuleb tagasi saata need, kellel ei ole asüüliõigust. põhimõtteliselt ei ole ma sellele vastu, aga on sadu, isegi tuhandeid inimesi, kes on Euroopas juba aastaid ning kelle kohta on juba langetatud väljasaatmise otsus, aga ei soovi ära minna ja nüüd tahetakse neid inimesi saada väga ohtlikesse riikidesse, Afganistani, Gaza sektorisse ja mujale. härra Marussik. aitäh kõik meist äh, mõnikord on patsiendid, mõned meist on arstid ja me kõik teame väga hästi, et äh, patsiendi tervise tagamiseks tuleb otsida haiguse põhjust ja mitte võidelda haiguse tagajärgedega ja siin me tegeleme just vastupidise asjaga. me üritame võidelda tagajärgedega ja mitte haiguse põhjustega ja kui me niimoodi edasi käitume, siis äh, teeme Euroopa Liidule lõpu. kui me tõesti hoolime Schengenist ja Euroopa Liidust, siis peame paika panema, mis Euroopa on ja mida Euroopa ei ole ja me peame sulgema oma piirid ja peame hakkama äh, võit-, äh, võitlema selle nakkuse pealetungi eest. me ei pea vaatama haigust Äh, me ei pea haigust toetama või aitama, sest see haigus lihtsalt hävitab meid, me peame oma tervist kaitsma, Türgi saab meid ära kasutada. Nad äh, saavad äh, miljardeid eurosid selleks, et oma poliitikat ellu rakendada ja meie ei suuda iseendid kaitsta, ei suuda kaitsta oma välispiire, me peame olema lihtsalt radikaalsemad, aitäh, aitäh. ja proua Gabriel on meie järgmine kõneleja aitäh, president, härra volinik, kõigepealt aitäh selle kokkuvõtte eest Euroopa rändetegevuskava ellurakendamisel. ma tervitan äh, seda, et te olete oma tegevust aktiveerinud, aga väga palju on veel vaja ära teha nii Euroopa Liidu sees kui ka väljas. mul on mõned küsimused, mida tahaksin tõstatada. kõigepealt kiirregistreerimiskeskuste loomine Äh, millised on peamised takistused, äh, mis ei lase selles vallas kiiremini edasi liikuda, kui need takistused on poliitilised, äh, kas oleks siis vaja rohkem aega, et liikmesriigid saaksid langetada oma otsuseid Äh, me peame tegema seda, mis praegu on oluline ja äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal teatas komisjon, et äh, Nigeerias luuakse pilootkeskus, aga sellest ajast saadik on olnud väga vähe uudiseid selle keskuse tegevusest, ometigi on see üks oluline element meie rändepoliitikas, me peame kasutama selliseid projekte kui võimalust teha koostööd kolmandate riikidega, iseäranis Aafrikas ja nüüd äh, meie rändepoliitika välismõõtmetest. Äh, keskendun nende, nendele asjadele, äh, et me pea, kui me tegutseksime rohkem rände põhjustega väli, väljaspool Euroopat, siis meil ei oleks sise, siseriiklikult nii palju probleeme Äh, äh, milliste riikidega, millest ma, ma räägin, ma räägin Liibanonist ja Jordaaniast, me peame jätkama nende kahe riigi toetamist, need kaks riiki on äärmiselt olulised selleks, et jätkusuutlikult rändekriisiga toime tulla, täna rohkem kui kunagi varem on oluline, et äh, rahalised lubadused leiavad kajastamist konkreetsetes projektides, aitäh! proua Rodriguez saab järgmisena sõna me hindame komisjoni jõupingutusi, aga Kreeka lahendus ja Türgi lahendus näitavad meile õiges, õigepeatselt kätte piirid meil on tarvis tugevamaid Euroopa lahendusi selleks, et saada oma olukord oma kontrolli alla, selleks, et Schengenit kaitsta, selleks, et pagulaskriisile reageerida vastavalt Euroopa väärtustele. meil on tarvis ka ühtset Euroopa piiri, mitte sellist äh, traataega, vaid tegelikult piirisüsteemi uut kontseptsiooni, mis oleks äh, moodne taristu, äh, kus on kohane info- ja logistikavõimekus, mis suudab kasulikke teenuseid osutada, piirikontrolli, äh, hallata pagulaste vooge ja abistada pagulasi äh, nõnda, et see oleks, vastaks inimõigustele ja standarditele. loodame, et seda lõpuks organiseeritakse ja ka rahastatakse strateegilise avaliku sektori investeeringuna, mida on tarvis selleks, et valmistada Euroopat kahekümne esimese sajandi jaoks ja et mõista ka positiivsemalt meie suhteid. järgmine kõneleja on proua von Storch, üks minut. suur tänu, daamid ja härrad. tahaksin ühte keskset asja tänases Euroopa äh, migratsiooniplaanis äh, tõstatada, nimelt ümberjagamismehhanism. väga palju inimesed tuleb Euroopasse ja arenguminister Saksamaal Müller ütles, et kaheksakümmend miljonit äh, tulevad Lähis-Idas ja Aafrikast, tulevad veel mitmed miljonid lisaks, inimesed on teel. see on tõsine probleem ja Euroopa Liit räägib saja kuuekümnest tuhandest inimesest, kes tuleb Itaaliast ja Kreekast ümber Eh, jagada. sada kolmkümmend tuhat neist on juba jagatud ja eh, seda tuleb kiirendada, kiiremini ümber jagada need inimesed. võib-olla siis jõuame kõik need inimesed jagada ümber viiekümne aastaga, aga sada kuuskümmend tuhat inimest, eh, kes on kohal, tuleb ümber jagada, aga tuleviku väljavaade on see, et kakskümmend kuni kolmkümmend miljonit tuleb lisaks ümber jagada. me ei saa kõiki neid inimesi siin kohapeal aidata, me peame neid nende kodudes aitama ja kohe suur tänu. nüüd proua Albiol Guzman ja üks minut. suur tänu. Euroopa Liidu rändepoliitika on kujunenud majandusliku mugavuse alusel või mõnede mm, riikide majandusliku mugavuse alusel, aga inimõigusi ei arvestata. migrandid jagatakse kaheks, seaduslikud ja mitteseadus, ebaseaduslikud. ebaseaduslikud saadetakse välja, neile ei anta mingisugust abi ega tervishoiuabi ja saadeti tagasi sõdade piirkondadesse Iraagis, Afganistanis ja Süürias. ja nüüd me siis näeme Eh, kuhu on tõmmatud joon pagulase ja sisserändaja vahel, eh, majanduspagulased siis, aga ülejäänud pagulastel võivad olla õigused, aga mitte majanduspagulastel, neid me ei taha Euroopa Liitu. aga nüüd me näeme, et ka nüüd saadetakse tagasi ka harilikke pagulasi, näiteks Galees, kus inimväärikust üldse ei austata, aga kõik need inimesed, kõiki neid inimesi koheldakse kui kriminaale. järgmine kõneleja on härra Maragal. suur tänu äh,. volinikud, juhataja, ma arvan, et me peame vähendama arve, aga me ei pea neid tagasi saatma ja me ei pea ka vanad pagana endaga siin lepingusse või shoppingusse astuma. aga seda me praegu teeme siin Euroopa-Türgi kokkuleppega, me ei tunnista seda, mis tegelikult toimub. ja me peaksime Dublini konventsiooni raamistikus tegutsema. aga meie ei järgi oma sajandeid vanu kohustik, kohustust võtta vastu pagulasi ja sama toimub Kreekaga. Kreekast saab nüüd niisugune vabaõhuvangla ja keegi ei päästa ega abista neid, sellepärast et teised riigid ei ole valmis äh, oma vastutust kandma. kui me sulgeme Balkani marsruudi, eh, Äh, siis kindlasti otsitakse uusi teid ja siis me mõtleme, äh, noored inimesed äh, või ka naised upuvad Egeuse meres, nii et meil on siin ainult siseriiklikud huvid, aga meie äh, ajalugu mõistab meid hukka. vastus ei ole mitte Kreekas, vaid vastus on meie kriteeriumide muutmises. kui teil aeg otsa saab, isegi kui te räägite kiiremini, siis teil ikkagi sõnum kohale ei jõua. soovitan teile seda. Euroopa Liit ei ole väga äh, osav kauplema Türgi turul. lubati kuus miljardit, aga Türgi küsib veelgi, kui palju te olete valmis veel maksumaksjate raha välja andma kui härra Tusk oli äh, teekaardi kokku leppinud ja lennuki peale läks ja pärast seda kohe Türgi valitsus sulges selle Zamani ajalehe ja Saksamaal jälle on tarvis valit-, äh, valimiste pärast muretseda ja ega Merkel ka oma rahvast ei kuula. kas me oleme küsinud äh, Euroopa kodanikelt, et kas me oleme valmis viisa, viisavabalt laskma äh, türklased sisse. kas te olete härra Cameronilt küsinud, kas ta on valmis maksma äh, jälle tervet hulka miljoneid lisaks sellele, mida me nüüd lähiaastal peame maksma, selle uue miljardi veel. nii et mida me oleme saanud sellelt, et Türgi turul kaubelda? sellise, me oleme saanud viletsa kauba ja maksnud selle eest hulka palju raha ja just sellepärast ka britid tahavad Euroopa Liidust lahkuda. järgmine kõneleja on proua Dias de Mera, poolteist minutit. suur tänu. tahaksin rõhutada seda, kui tähtsad on arvud, kui me räägime nendest inimestest, kes siia saabuvad tohutu humanitaarkriis seisab meie ees, samuti ka korralduslik kriis. me peame lõpetama need ühepoolsed meetmed et piire suletakse nõnda. me peame avatud meetmeid kasutama, nagu ka eelkõnelejad on öelnud. me peame näitama üles solidaarsust, vaid nii me saame sellele lahenduse leida. me peame äh, rohkem kontrollima välispiire ning ma toetan neid kiireloomulisi meetmeid, mida komisjon on tarvitusele võtnud ning ka humanitaarabimehhanismi Kreeka jaoks ja seda ja neid erakorralise abi summasid, mida on lubatud läbi selle kahe fondi. nüüd Türgi. Türgi on väga keeruline küsimus, aga selleks, et humanitaarolukorda pagulaste hulgas Türgi territooriumil paremaks muuta ja ka Süürias on, selleks meil on tarvis Türgit, samuti on Türgit tarvis selleks, et peatuks ähm, sisserändajate voog, kellele ei laiene rahvusvaheline kaitse. me peame täitma oma väliskohustusi, meil on siin hotspotid, ümberasustamine ja kõik muud asjad, me peame need kokkulepped ka täitma ja me peame äh, täitma resolutsiooni kakskümmend kaks, kuuskümmend kaks, me peame täitma Genfi konventsiooni ja me peame seda kahte töörühma või rakkerühma Äh, mm, toetama, et nad saaksid usaldusväärselt oma tööd teha. suur tänu. suur tänu, proua Jootova saab järgmisena sõna üheks minutiks. mina jätkuvalt toetan teid selleks, et kriis saaks lahenduse, kuid tuleb tunnistada, et eelmine Süüria arutelu ei andnud selleks paljut lootust. Euroopa Liidu edukas poliitika peab seisma kahel alusel eestvedaja roll konfliktide lahendamisel ja pagulaskriisi haldamine. viimasel ajal on meie poliitika olnud ainult suunatud sellele teisele äh, sammule, aga meil on tarvis ühtset poliitikat, mida meil praegu ei ole, terviklikku poliitikat. Need komisjoni viimased äh, ettepanekud muutsid probleemi regionaalseks probleemiks, nüüd meil on Kreeka probleem, aga mis siis saab? uus erakorraline olukord ja lisaks sellele topeltstandardid. kõik teie ettepanekud on suunatud sellele, et Schengenit alles hoida. Schengen on siin see põhisõna, aga mis juhtub teistel piiridel? Nendest saab puhvertsoon ja tohutu suur pagulaslaager ning ma võin anda teile, olla kindel, et Euroopa sellest kuidagi kindlamaks ja julgeolekut suuremaks ei saa. järgmine kõneleja on härra Ojastovski daamid ja härrad, realism tuleb nüüd tagasi, mitte populism, vaid realism. eelmisel aastal rääkisid kõik avatud uste poliitikast, aga see ei olnud väga vastutustundlik poliitika. ma toetan seda, et me katsume nüüd realistlikke lahendusi välja töötada, peame toetama Euroopa, kaitsma Euroopa Liidu välispiire, jah, me peame, et ka Kreeka täidaks nõudma, et ka Kreeka täidaks vastutustundlikult oma ülesandeid. peame hoolitsema, et täidetaks ka Kreekaga, Türgiga sõlmitud lepinguid ning me peame aitama pagulasi, äh, olgu nad kristlased, aga ka teiste religioonide esindajad, kes kannatavad sõja tõttu Lähis-Idas äh, ümberasustamine on suvaline ja riskantne mehhanism minu arvates see ei ole ka rahvusvahelise õigusega kooskõlas sellepärast et me ei saa ju ümber asustada või ümber paigutada inimesi sellisel moel, eh, mis eh, ei ole nende tahtega vastavuses. järgnevalt eh, proua Sakorafa, teil on üks minut aega. Neile, kes tahavad aru saada, kui kaugele põhja on vajunud Euroopa Liit, peavad ainult lugema eilse tippkohtumise tulemusi Euroopa on äh, raskeid läbirääkimisi pidamas äh, Türgiga, kes okupeerib Euroopa Liidu territooriumi, kes tam-, trambib jalge alla inimõigused, kes äh, pommitab kurde nii oma piiride sees kui sellest väljaspoolt, seal on president, kes on väljapressija, väljapressis ta nimelt viisavabaduse selleks, et äh, saada kolm miljardit lisaraha, äh, pressis välja ka äh, peatükkide kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm avamise ja häbiväärne on isegi kirjutada sellest, et üks pagulane ühe migrandi vastu välja vahetatakse. suletud piirid viib, teeb lihtsalt Kreekast suure vangla ja iga pagulase eest saab Türgi väga suurt raha. see on igatepidi rahvusvahelise õiguse rikkam, rikkumine ja Kreeka, Austria ja Saksa valitsus on uhked selle üle. kahjuks on need arengud väga kiired ja traagilised. suur tänu, järgnevalt saab sõna härra Rebega. suur tänu äh, pagulasstaatus on saanud nüüd prioriteediks äh, ja äh, me peaksime solidaarsusest lähtuma ning Euroopa Liidu aluslepingutest. kuhu see nüüd on jõudnud? Äh, see on tasakaalutuseni viinud Euroopa Liidus ning äh, Euroopa kogu struktuur, seda ohustab kogu kukkumine. nüüd räägitakse sellest, et et tuleks viia sisse migratsioonipoliitika, mis on stabiilne, stabiilne süsteem Dublini reeglite ri-, järgimine peaks olema meie A ja O ja Euroopa Liit peab selle eest äh, seisma, aga praegu on see täielik utoopia. me peame rohkem tegema, rohkem kui siiani on tehtud ja me oleme täiesti tegemisvõimetud, äh, täielik letargia, äh, suur paradoks, kogu see jutu ajamine on tegelikult koormamas praegu tervet Euroopat. suur tänu, järgnevalt saab sõna kolleeg Zver, palun austatud kolleegid, ma toetan erakorralise tippkohtumise tulemusi. kahjuks aga Euroopa tundub, oli ostureisil eelmisel, eile õhtul me ostsime omale lubaduse, et pagulasvoogusid peatataks või vähemalt aeglustataks ning et ka äh, Schengeni režiim tuleks äh, taas kehtestada. hind muidugi on väga kõrge, eriti siis, kui Türgi on äh, selgumas, et on väga ebatõhusaks partneriks. Need otsused, mis järgmisel nädalal võetakse, on mõistlikumad ja siis lõppkokkuvõttes ehk olukord ka paraneb me ei ole praegu taganud Türgile mitte ainult äh, palju raha, vaid erinevat toetust, vaid me oleme teinud ka lubadused äh, selles osas, et äh, integreerimisprotsess Euroopa Liiduga kiireneb, kuigi see ei ole pagulaskriisiga mitte kuidagi seotud. Türgi tundis Euroopa Liidu nõrkust ning otsustas meilt välja pressida. tegemist ei ole usaldusväärse partneriga, tegemist ei ole sellise äh, Äh, partneriga, kes hästi käituks. see muidugi põhjustab väga palju mureküsimuse tuleviku Euroopa Liidu Türgi koostööle. täna küsis mu käest üks äh, ajakirjanik, et äh, mis puudutab siis ajakirjanike inimõigusi Türgis, kas see teid ei huvita? mina ütlesin, et ei, sellepärast et peale eilset tippkohtumist on ehk võimalus midagi saavutada ja kõnelejad katkestatakse. järgmine kõneleja on proua Schlein, palun mis puudutab tänast äh, pagulaskriisi, siis äh, praegu on Euroopa Liidu äh, tulevik küsimärgi all. tuleviku põlvkonnad hindavad meid selle järgi, mida me saavutame praegu, aga me peame mingisuguseid tippkohtumisi, istume ja räägime, aga mingisugust Euroopa-ülest lahendust ei ole leitud. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on äh, pidanud äh, ainult mõned liikmesriigid äh, lõviosa pagulaste koormaga toime tulema. Kreekat ei tohiks üksi jätta ning Itaalia ja teised riigid, kes praegu jõupingutusi teevad, neid ei tohiks üksinda jätta selles mures. piiride sulgemine ei ole mingisugune lahendus. Türgi ei peaks saama välja pressida meie vali, meie valitsustelt, meil on vaja solidaarsuse ja ühtse lähenemise põhist lahendust. täna räägime me rändekavast, aga kuidas on võimalik see, et ümberasustamine puudutab ainult paari sadat inimest praegu, sada kuuskümmend tuhat inimest samas lubati ümber jagada. käisin visiidil Lampeduusal, kus inimesi hoitakse saarel nädalaid ja nädalaid kinni, neil pole isegi äh, jalanõusid, äh, mida külmaga jalga panna äh, nüüd samas aga valitsused istuvad nõukogus ja ei suuda mitte midagi otsustada. kui meil ei ole antud nendele inimestele tuleviku väljavaateid, siis kriisikeskuste süsteem ei toimi, sellepärast et need inimesed kardavad, et nad jäävad Dublini süsteemi silmakirjalikkuse küüsi. meil on Dublini konventsiooni reformi vaja ja püsi ümberjagamismehhanismi koos EASO-ga seda me komisjonilt ootamegi ning selle alusel oleme valmis midagi tegema, kosmeetilised muutused täna enam ei aita suur tänu äh, selle eest, aga tõlgid ei suutnud selle tempoga sammu pidada, ütleb juhataja. Te rääkisite liiga kiiresti. ning teie sõnumid ei jõua niimoodi äh, kuulajateni. järgnevalt saab sõna härra Silikiotis, palun. Euroopa Liit ei ole äh, saavutanud kontrolli pagulaskriisi üle ning äh, läbi on kukutud õigete otsuste tegemisel, mis rikuvad äh, rahvusvahelist õigust, Euroopa Liidu õigusakte ning ka pagulaste õigusi. kui palju abituid pagulasi peab veel hukka saama, samal ajal kui teatud äh, riigid räägivad, mida nad räägivad, eriti Visegradi riigid, rajatakse müüre ning ebainimlikes tingimustes hoitakse pagulasi Kreekas kinni nüüd äh, on nõukogu allunud äh, Türgi ähm, väljapressimisele ja Euroopa Liit ei võta vastutust, aga Euroopa Liit on vastutav nende äh, riikide hävitamise eest, kust praegu pagulased tulevad. Balkani tee sulgemine ning Frontex, kes tapab tegelikult praegu Euroopa Liidu väärtuste nimel, lõpetage ära need barbaarsused äh, rajagem kohe legaalsed ja turvalised viisid Euroopasse jõudmiseks ning õiglane ümberjagamissüsteem. tänane kriis saab mööda ainult suurema solidaarsuse tõttu. järgnevalt saab härra Buonanno sõna. austatud juhataja, enne oma kõneaega eh, me, te ütlete meile, et me peame aeglasemalt rääkima, meil on ainult üks minut, aga kuidas me saame siin aeglasemalt rohkem infot sisse panna ühte minutisse, kuidas siis? nüüd on minu kõneaeg aga algus saanud, nii et pean tempot juurde panema, ütleb kõneleja. juhataja sekkub ja ütleb, et jah, tõesti, väga raske on äh, ainult üks minut kõneleda ja teha seda tõhusalt, aga palun, paneme uuesti kella käima ja teil on sõna suur tänu, ütleb kõneleja. olles kuulanud ära tänase debati, tahan ma rääkida oma kogemustest, olin äh, Itaalia linnapea, olen seda siiamaani minu piirkonda on väga palju pagulasi jõudnud ja tegelikult ei tule nad sõjapiirkonnast alati, enamik tulid erinevatest riikidest, nii et kontekstid on väga erinevad, aga meil on komisjoni väga olulised esindajad kohal, nemad otsustavad Euroopa saatuse, Euroopa ja igal Euroopa riigil on isasid, esiisasid, kes on võidelnud nende vabaduste eest, mida me siin täna naudime ja nüüd näeme me just eriti noori mehi, kes tulevad nõndanimetatud sõdade piirkondadest ja tulevad siia ehm, Euroopasse kas ei oleks võimalik saata need noored mehed tagasi oma kodukohtadesse, kus nad oma riikide eest võitlema hakkaksid, eh, koolitame nad välja ja nad saavad oma riiki arendada, nii et koolitame neid, saadame koduriiki tagasi ja nad saaksid ise oma kodupinnal oma vabaduste eest seal võidelda. juhataja ütleb, et järgnevalt saab sõna proua Vosenberg. suur tänu eelmise tippkohtumise jooksul eile viisteist tundi räägiti asjast, mis oli väga selge niigi ja äh, otsustavad äh, otsused äh, suunati seitsmeteistkümnenda peale edasi meil on endiselt äh, tuhandeid äh, inimesi, kes saabuvad iga päev Kreeka saartele. Äh, kuidas me tegeleme selle suure Euroopa probleemiga, kui meil on selleks ajaks juba lisa kakskümmend viis tuhat inimest siia jõudnud? Euroopa Liidul on kohustus võtta need tähtsad otsused vastu, liikmesriigid samas aga ei tegutse nii kiiresti. Türgiga koos on võimalik Türgi territooriumilt otse ümber paigutada Äh, pagulasi Euroopa Liidu liikmesriikidesse ning olla äh, karmid nende liikmesriikide vastu, kes oma piire sulgevad. Nad peavad arvestama äh, ka seda, mida nad on minevikus lubanud erinevates lepingutes, mis puudutab pagulaste tagasisaatmist ja kui Türgi on meie strateegiline partner ning see pidevalt nõuab uusi asju juurde meilt eh, ning eh, lukustab enda sisse tuhandeid inimesi, siis Euroopa eh, väärtused on hukule määratud. suur tänu, järgnevalt palun härra Niedermüller. suur tänu teile, juhataja. me ei räägi siin mitte esimest korda nendel teemadel ning eh, samal ajal Makedoonia piiril eh, mängivad eh, muda sees pagulaslapsed. rahvusvahelisel naistepäeval räägime me populistlikest paremäärmuslikest poliitikatest. me arvame, et Eh, okastraat lahendab kõik probleemid. ei, täna peame me rääkima nendest naistest, lastest, eh, kes on eh, kinniste müüride taga praegu, kes ei saa jätkata oma teed Euroopasse, aga ei saa samas minna ka koju tagasi. me peame mõtlema nende emade peale, kes on võtnud vastu kõige raskema otsuse oma elus ja tulnud oma perega mm, kodust ära ja püüdes otsida paremat elu Euroopas see on olnud mitmete tuhandete kilomeetrite pikkune teekond, nad on hoolitsenud oma laste eest ja lootnud, et varem või hiljem leiavad nad uue elukoha, uue eluriigi, kus nad saavad oma lapsi rahus kasvatada. Äh, häbiväärne on kinniste piiride poliitika Euroopas. me äh, rikume Euroopa äh, väärtusi, inimõigusi me peame ennast kaitsma nende poliitika, poliitikute eest, kes on egoistlikud, kes ainult huvituvad oma poliitilisest karjäärist ja oma äh, jõust ja mõjuvõimust. siin Euroopa Parlamendis me peame seda ütlema kõva häälega välja, me ei saa Euroopa Liidus lubada endale seda, et meil on liikmesriigid, kes ei võta osa pagulaste ümberjagamispoliitikast. suur tänu, ütleb juhataja ja järgnevalt saab sõna härra Šuntis üheks minutiks, palun suur tänu. Äh, asjapresident äh, volinik, me kuulasime teid äh, ja tundub, et pagulaspoliitika on lihtsalt üks lehmakauplemise võimalus Türgiga. Türgi kasutab ära pagulaskriisi, rikub rahvusvahelist õigust ning eitab rahvuslikku suveräänsust ning kasutab seda enda huvides ära nii et tundub, et me kaupleme siin mingite asjadega, mis on ilmselt kõige perverssem inis-, inimlikust vaatepunktist. nüüd on ka Kreeka siia sattunud sellesse konteksti. ja te räägite siin võlavabastusest ning teatud võlakoormuse ja kärpemeetmete lõdvendamisest, sellepärast et te tahate, et Kreekast saaks suur kriisikeskus. Te olete selle kolme memorandumiga meid äh, maasse tampinud ja nüüd tahate meile otsa peale teha seoses pagulastega. aga äh, kui te jätate hätta need pagulased Kreekasse, siis äh, see on meie viimaseks kirstunaelaks, aitäh! järgnevalt saab sõna proua Kaal. suur tänu, härra proua juhataja, austatud parlamendiliikmed palju suuri sõnu, aga viimase poole aasta jooksul väga vähe tegusid. see olukord destabiliseerib Euroopat, regioone ning erinevaid regioone, sealhulgas ka Lääne-Balkani riike. praegu on aeg tegutseda. ja kõik teod on õigustatud, mis aitavad olukorda korda luua me räägime pagulaskriisist, aga samas me teame, et ainult üks väga pisike killuke nendest inimestest äh, saavad reaalselt äh, pagulastaatuse. ainult mõned neist on tõelised asüülitaotlejad, paljud, enamik nende hulgast tegelikult ei olegi rahvusvahelise õiguse kohaselt üldse pagulased, tegemist on äh, mittelegaalsete majandusimmigrantidega, kes otsivad paremat elu, paremaid töövõimalusi ja sellepärast nad riskivadki oma eludega, et Euroopasse jõuda ja riskitakse ka oma laste eludega. ja me ei pea kõiki neid vastu võtma. Euroopa Liit peab näitama, et ta saab nendest probleemidest üle, ta peab näitama, et tal on äh, võimalus oma välispiire kaitsta, meil on vaja selget tegutsemist, selget signaali, aega raiskamiseks pole meil rohkem jäänud. suur tänu ja nüüd proua Kienge, palun. suur tänu Äh, volinik, kui me räägime äh, pagulaskriisist, siis väga paljusid ettepanekuid on juba tehtud ja mõned neist äh, võeti vastu ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt. teised aga on endiselt veel läbirääkimiste seisus ja ma usun, et teie vastutustunne on tugev selleks, et survestada Dublini määruse muutmist, selleks, et üle saada sellest kannatamatust äh, olukorrast, mis seostab äh, pagulasse äh, siis selle riigiga, kuhu nad on esimesena jõudnud. meil on vaja solidaarsuspõhist lähenemist, me peame austama inimõigusi ning põhimõtteid, mis on rahvusvahelistes õigusaktides kirjas. humanitaarvastus on ainult üks osa meie üldisest strateegiast, mis baseerub üleilmsel lähenemisel. Euroopa Parlament on juba kuid sellele rõhunud Äh, kui meil puudub äh, visioon, mis Euroopa tulevikku vaatab, siis oleme me äh, poliitilise kokkukukkumise ohvriks ja ma tahaksin lõpetada ÜRO pagulasülemvoliniku sõnadega täna hommikul on vaja taastada need väärtused, millele Euroopa Liit nüüd rajaneb. järgnevalt saab sõna proua Kozlovovska-Rajevitš daamid ja härrad, volinik, alustuseks tahaksin ma öelda, üle selle nõudmise, mida härra Tusk tegi äh, majanduspagulastele, ta ütles, et ärge tulge Euroopasse ja see on täiesti läbimurdev avaldus Euroopa poliitikas praegu. Äh, pagulasvood suurenevad, ilmselt jõuame kahe miljoni inimese piirini sellel aastal. ei ole võimalik maailma päästa niimoodi, et me laseme kõigil Euroopasse kolida, me ei saa kogu seda äh, koormat võtta oma õlgadele ja see äh, probleem vajab lahendamist äh, läbi välispoliitika, me peame stabiliseerima olukorda Aafrikas ja Lähis-Idas niimoodi, et pagulased oleksid valmis ja saaksid kuhugi koju pöörduda me peame ähm, mõtlema ka, et nende otsuste valguses, mis eile tehti ja kokkuleppe valguses Türgiga, on meil lootus, et me saame fookuse suunata äh, sisepoliitikatelt välispoliitikatele ning äh, meile on näidatud kätte ka see kulu, mis meile endale osaks langeb. tegemist ei ole mitte ainult äh, majandusliku kulu ja hinnaga, sellepärast et viisavaba liikumine Türgiga on väga kõrge hind, mida maksta. meil on vaja pagulasi kontrollitud meetodil siia saada ja see on meie julgeoleku äh, aspektist oluline ning samuti on see oluline äh, pagulaste aitamise aspektist. selleks, et inimesi tõhusalt aidata, peab meil olema hea andmestik, me peame hästi plaanima asju, meil on vaja kalkuleerida erinevad kulud äh, ja vaadata, mida me saame Euroopa Liidus reaalselt teha niimoodi, et meile liigselt koormust ei lasuks. aitäh! härra Kirkos järgmisena. aitäh. siin parlamendis oleme me alati äh, rääkinud sellest, et pagulastel peavad olema turvalised äh, teed Euroopasse tulekuks. eilses äh, tekstis näeme sellest üsna vähest eile lepiti kokku ka äh, Türgisse pagulaste tagalisaatmise osas ning nähti ette ka majanduspagulaste täielik tagasaatmine Türgisse ja nende päritoluriiki, nii et, et ma arvan, et me läheneme lahendusele, aga milline on selle lahenduse hind? Äh, hind on see, et me sulgeme oma silmad inimõiguste põhimõtete eest, see on see hind, mida me peame maksma Äh, sellepärast me ei liigu sügavama poliitilise integratsiooni suunas siin Euroopas. see on see hind, mida komisjon sunnib meid maksma. härra Juncker ütles, et see on äh, viimase võimaluse komisjon ja seega me palume, et kõik volinikud teeksid, mida peaksid. proua Murano, palun. aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid Euroopa äh, kindlasti ei vastuta selle rändetragöödia eest, mida me praegu Euroopas kogeme Ehm, meie poliitika on olnud üsna järjekindlusetu ja me oleme tegelikult põhjustanud selle ebaseadusliku rände oma territooriumile ehm, kvootide poliitika on ehm, stimuleerinud sisserändajaid siia tulema. tegelikkus on selline, et Prantsusmaal on valitsus Äh, äh, otsustanud Calais ähm, äh, džunglile lõpu teha ja jagada sisserändajad Prantsusmaa mööda laiali jah, meil loomulikult ei ole nendes kinni vastuvõtukeskustes piire, ei ole, need ei ole vanglad. ja need inimesed, kes ümber jagatakse Prantsusmaal, Äh, neid ei ole, nende päritolu pole võimalik kindlaks teha, sama on olukord Saksamaal. väga paljud inimesed on tulnud meie riikidesse, meie territooriumile, Euroopa Liitu selleks, et neil oleks tulevik ja äh, me oleme neile valetanud, see on tegelikkus äh, ning see on see, mis ähm, juhib Euroopa Liidu poliitikat täna. meil on vaja kindlakäelist poliitikat, meil on äh, vaja sellist tagasisaatmispoliitikat, mida meil ei ole, äh, sest tänane rändepoliitika on täielikult kursist kõrvale kaldunud, nii et, et seda peaksime siin täiskogu saalis tunnistama. ja nüüd härra Štehovski. suur aitäh, lugupeetud president lugupeetud komisjoni asepresident, enne kui talv kätte jõudis, arvasid paljud, et rändevood ilma tõttu vähenevad ja võib-olla äh, lakkavad täielikult, seda aga ei juhtunud ning nüüd seisab Euroopa silmitsi palju suurema katastroofiga kui möödunud aastal samal ajal. on ülim aeg aru saada, et meil on rohkem probleeme, kui me arvasime mina äh, nägin ise, et äh, Kreeka ei suuda pagulaste vooga toime tulla äh, äh,. eriti hull on olukord Kreeka ja Makedoonia piiril, kui olukord ei muutu ja kui äh, olu-, need muutused ei tule kiiresti, siis ei suuda Kreeka kaitsta meie Schengeni ruumi ja kui see juhtub, siis ei ole asu enam mitte ühestki programmist, räägime konkreetsetest meetmetest, räägime eh, oma tööst, koostööst eh, Balkani riikidega, partnerlusest Türgiga, ühise Euroopa piiri ja rannavalve loomisest, need on vaid mõned vahendid, mis saavad, mis aga enam ei suuda meid päästa, aitäh. Eh, härra Puglies, palun aitäh! Äh, täna räägime siin rändeteemast, me räägime nendest väga pakilistest asjadest, millega peame tegelema. aga ma tahaksin, et, et nendele sõnadele äh, järgneksid ka konkreetsed teod äh, meil on vaja muuta Dublinit, Dublini süsteemi Äh, pagulaste vatu, vastuvõtmist Euroopas, kuidas me saaksime konkreetselt aidata Kreekat, äh, samuti Itaaliat, Portugali, Hispaaniast. Äh, enne kolmekümne esimest märtsi peab komisjoni esitama Dublin kolme muudetud teksti ja ma loodan väga, et komisjon sellest tähtajast ka kinni peab ja ma loodan, et äh, seejärel äh, nõukogus liikmesriigid käituvad ühtselt, äh, vastupidiselt sellele, mida nad siiamaani on teinud. aitäh ja nüüd saab sõna proua Kuratsa Pilt, lugupeetud president, aitäh Äh, suletud piirid ja kvoodid lihtsalt äh, lükkavad probleemi teiste liikmesriikide õlgudele. muud lahendust ei ole, kui et liikmesriigid peavad tegutsema ühiselt. me peame äh, kontrollimatult sissevoolult minema kontrollitud vastuvõtmisele, me peame registreerima inimesi humaanselt ja taastama Schengeni me peame looma harmoniseeritud andmebaasid Euroopa Liidus ja Türgis, see on äärmiselt oluline. mina toetan Euroopa Liidu Türgi eh, tegevuskava ja humanitaarrahastut Kreeka jaoks. Leebanon, Jordaania, Türgi, eh, nendes riikides pagulaslaagrites olevate pagulaste probleem tuleb kiiresti lahendada ja ma toetan ka koostööd NATO-ga, et võidelda inimkaabitsejate vastu Vahemerel ümberasustamine on turvaline viis Euroopa Liitu, kõik liikmesriigid peaksid suurendama oma kvoote ja kiirendama äh, USA äh, menetlusi. ümberjaotamine, ümberasustamine ning Dublini läbivaatamine äh, peavad ka toimuma kiiremini pagulaste häbimärgistamine on osa probleemist, me vastandame inimesed inimestele, oleks aeg, et Euroopa Liidu liidrid muudaksid narratiivi Äh, pagulased ei ole ei koorem ega oht, nad on inimolendid, naised, lapsed, äh, kes otsivad äh, kaitset ja vajavad seda, aitäh. ning viimasena saab sõna härra Plenkovitš. aitäh, lugupeetud ähm, ase, lugupeetud president, komisjoni asepresident aitäh, et andsite ülevaate Euroopa rändetegevuskava ellurakendamisest viimase kümne kuu jooksul on rohkem kui kaheksasada tuhat inimest tulnud Euroopasse ning äh, sajad tuhanded on tulnud ka äh, juba sellel aastal. meie probleem on praegu see, et me ei suuda neid rändevooge kontrollida. Äh, inimesed põgenevad, et oma elu päästa me peame neid, äh, selle põgenemise korraldama inimlikult ja legaalselt ja seetõttu tervitan ma Dublini määruse läbivaatamist äh, ja Schengeni ruumi kaitsmist. me peame võimalikult äh, hästi ära kasutama seda kokkulepet, mille me Türgiga oleme sõlminud Türgi peaks aitama kaitsta meie piire ja samuti peame aitama äh, Kreekat, arvestades äh, kohutavat olukorda Kreeka ja Makedoonia piiril, äh, mis mõjutab dominoefektina kogu Balkani piirkonda. kallid kolleegid, ma olen saanud seitseteist vaba mikrofoni sõnavõtusoovi kahjuks ei saa ma kõigile soovijatele sõna anda, sest et me oleme oma ajakavast maha jäänud ja meil on ees täna veel viis arutelu, aga äh, alustame vaba mikrofoni vooruga ja kõigepealt saab sõna proua Šoidrova. näib, et teda ei ole kohal, äh, proua Virkunen siis aitäh, lugupeetud president, ma olen väga mures olukorra pärast Schengeni ruumiga. eile lepiti eh, kokku Türgiga, eh, see on väga oluline, aga minu arvates eh, on ebarealistlik arvata, et Türgi lahendab Euroopa rändekriisi meil on vaja oma välispiiril asjad korda saada, on langetatud otsuseid, näiteks kiirregistreerimiskeskuste loomine, vastuvõtukeskuste loomine, pagulaste jaotamine liikmesriikide vahel ja nõnda edasi me oleme langetanud äh, palju otsuseid, oleme teinud soovitusi, aga selle tulemuseks on olnud see, et liikmesriigid lihtsalt ei usalda üksteist ning seetõttu on nad uuesti kehtestanud piirikontrolli sisepiiridel. on täiesti selge, et need meetmed, mida komisjon on esitanud, tuleb ellu rakendada selleks, et Schengeni ala taastada ja liik-, inimesed saaksid Euroopa Liidus vabalt ja turvaliselt liikuda, aga me peame kontrollima ka oma välispiiri aitäh, äh, minu riik, äh, äh, ütleb proua Gomes, näitab, et Euroopa viis toimib. see on viis, kuidas toime tulla selle hullima paguse, pagulaskriisiga teisest maailmasõjast saadik ja nagu pagulaste ülemvolinik tänagi ütles, on see vajalik Äh, Portugal tõi kuuskümmend neli pagulast tšarterlennuga Kreekast ära, ta aitab EASO-l inimesi ümber asustada, kes on ebainimliku kohtlemise ohvriks Makedoonia piiril pärast seda, kui Austria ja teised riigid rikkusid Schengeni süsteemi ja rahvusvahelist õigust ja eh, Euroopa Nõukogu otsuseid. Äh, sellel nädalal peaks tulema veel pagulasi aga mida teevad teised Euroopa Liidu riikide valitsused, miks Euroopa Komisjon ja nõukogu äh, nii kiiresti karistavad Portugali ja Kreekat, äh, kui nad ei suuda äh, defitsiidimääradest kinni pidada, ka ei karista Austriat, Ungarit ja teisi riike, kes ründavad Euroopa Liidu solidaarsust ja piinavad naisi ja lapsi, kes otsivad Euroopalt kaitset kas põhjus on äkki sama, miks ähm, nõukogu lasi ennast eile äh, Erdoganil šantažeerida? aitäh ja, ja härra Tšentšuk saab järgmisena sõna. aitäh, lugupeetud president lugupeetud volinik, Euroopa Liit on praegu kriitilises olukorras. väga paljud liikmesriigid ei soovi äh, kohustusi jagada juba mõned kuud oleme kõnelenud ühistegevusest, aga me ei pea sõlmitud kokkulepetest kinni. komisjoni otsus eraldada seitsesada tuhat eurot humanitaarabiks pagulaste kriisi ajal on äärmiselt oluline Kreeka ja Lääne-Balkani riikide jaoks. Türgiga Türgi tegevuskava on äärmiselt oluline, samuti on oluline luua Euroopa piiri- ja rannavalve, kõik, nii Rumeenia kui ka Bulgaaria peaksid selles algatuses osalema, sest muidu saab neist Euroopa Liidu puhvertsoon. me peame panustama ka Lähis-Ida rahuprotsessi, me peame eh, looma edukalt ka uue Euroopa süülimenetluse. aitäh nõukogu presidendi avaldused ja eilse äh, tippkohtumise tulemused ja ka teie sõnavõtt, härra volinik, näitab, kuivõrd ebainimlik ja kuritegelik on Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas Äh, niimoodi edendame destabiliseerimist ja kaost äh, päritoluriikides ja nüüd äh, paneme ka ohvrid selle tõttu kannatama. inimesed lihtsalt saadetakse välja, sõltumata sellest, kas nad on süüdi või ei, kas nad väärivad rahvusvahelist kaitset või ei. selline kokkulepe Türgiga on vastuolus kõigi rahvusvaheliste konventsioonidega, see on vastuolus inimõigustega ning Eh, me lihtsalt toetame eh, ja nüüd võtame veel NATO kasutusele Egeuse merel. Eh, me karistame neid inimesi, kes otsivad Euroopas paremat elu ja minu arvates see, mis praegu toimub, näitab, et Euroopa Liit on väga sügavas kriisis. Euroopa Liit näitab praegu tõelist palet, me ei suuda oma põhimõtete väärilised olla. aitäh härra volinik, te mainisite mõningaid meetmeid, ütleb härra Šoltes, mis on seotud tegevuskava ellurakendamisega ja te mainisite ka seda kokkulepet sisserändajate ümberasustamiseks, kokkulepet, mis Türgiga sõlmiti ma arvan, et kõigepealt peaksid liikmesriigid omavahel saavutama kokkuleppe ja see peaks olema meede number üks meede, mida tuleks kasutada enne piiride sulgemist. niisiis meie kokkulepete ja solidaarsuse asemel oleme me siis nüüd äh, Türgi õlule pannud oma ülesanded, me oleme valmis selle eest ka väga kõrget hinda maksma, kuus miljardit eurot ühtekokku ning me äh, peame tegema ka muid järeleandmisi Türgile, äh, näiteks nende inimõiguste rikkumiste osas me teame, et Türgi on äh, väga nutikas riik, äh, oskab alati äh, läbirääkimiste käigus parimad lahendused leida. meie siin liikmesriikides peaksime olema rohkem valmis kokkulepet saavutama härra Jurek me peame täna juba teist arutelu rände teemal. hommikul kuulasime ära Filippo Grandi, ÜRO pagulaste ülemvoliniku sõnavõttu, aga ei tema ega härra Timmermans rääkinud sellest, mis on kõige olulisem. kõige olulisem on see äh, asi, et äh, me peame oma inimestele välja ütlema, et äh, et äh, ebaseaduslik ränne Euroopa Liitu on kasvanud tuhat protsenti, kümme tuhat äh, äh, ebaseaduslikku pagulast on see Euroopa Liitu tulnud juba selle aasta esimestel kuudel ja need inimesed on silmitsi ohtudega, sest et me kuuleme jah, pidevalt igasuguseid avaldusi legaalsete rändeteede avamisest ja neid inimesi eksitatakse pettekujutustega, et neil on siin mingid võimalused. me räägime neile, et me saame neid aidata ja niimoodi julgustame neid Euroopasse tulema ja see on nende inimeste suhtes täiesti vastutustundetu käitumine. Äh, need, kes sellist juttu räägivad, peaksid aru saama, millised on tagajärjed. suur tänu tahaksin küsida härra Timmermansilt ühe kysymyksen. Te küsisite meilt, kas Euroopa Liit tahab pagulastega tegelda. Te ütlesite meile, et Kreeka ei suuda kaitsta oma piire. aga küsige härra Avramopoloselt, kes teie kõrval istub, kes oli kaitseminister, tema võib teile öelda, kas Kreeka sõjavägi suudab kaitsta oma piire ja kas Kreeka valitsus on kunagi palunud neil seda teha Te räägite piirivalvest ja rannavalvest. samas aga Türgi ei võta tagasi neid, kes ebaseaduslikult Kreekasse tulid. miks te siis väidate eh, või sunnite eh, meid rakendama seda hukka läinud Dublini kokkulepet ja, ja muudate meie kauni riigi selliseks koledaks koonduslaagriks, kus elavad need kadunud hinged ja samal ajal, miks te lubate eh, liitumisläbirääkimisi Türgile, kes meil välja pressib? kui te annate Türgile võimaluse kaitsta Euroopa piire, see tähendaks ju tegelikult seda, et me paluta-, lubatakse eh, vägistajal naisega magada, et ta saaks probleemi ära lahendada, ma ei arva, et see küll aitaks kaasa. proua Matera. suur tänu tahaksin tänada volinikku tänase ettekande eest ja nende uute seadusandluse ettepanekute eest ning ma loodan, et need aitavad rändekriisist jagu saada. me peame tegema vahet pagulastel, kes vajavad äh, rahvusvahelist kaitset ja majanduspagulastel. me ei saa kõikide järele vaadata. Äh, on siin esitatud üleskutse, et majandus äh, Ähm, pagulased ei hakka üldse tulema Euroopa poole, nõnda härra Tusk ju kutsus üles meid, sest me ei suuda neid vastu võtta, me ei suuda neile varjupaika anda. peame tegema jõupingutusi selleks, et neid erinevaid kriise lahendada, Liibüa kriisi, Süüria kriisi, me ei tohi alahinnata seda infot, mida ka meie luureteenistused meile annavad, nimelt et äh, nende hulgas võib, nende sisserändajate hulgas võivad olla ka terroristid, kes tulevad nii üle Vahemere kui ka Balkani äh, teed pidi. peame kasutama kõike seda luureandmestikku, selleks peame kasutama Europoli, Eurojusti ja peame töötama selle nimel, et infovahetus oleks täielik ja tõeline liikmesriikide vahel, selleks et nende probleemidega toime tulla, eriti terrorismi. härra Lopez Aquila saab sõna. suur tänu ma avaldan kodanike rahulolematust selle otsusega, mis võeti vastu, aga need strateegiad ei ole tõesti ka ellu rakendatud ning puudub ka poliitiline otsustuskindlus, puudub solidaarsus. küsimus äh, kvoodidest ja eh, probleem ei ole kvoodidest ja kindlasti me ei saa Türgile siin allhanget teha, et nemad hakkaksid meie eest neid rändevooge Äh, töötama, rändeveogudega töötama ja me ei saa anda neile lubadusi, mida me tegelikult ei saa ka täita. Äh, need puudutavad liitumisväljavaadet. ma arvan, et on tõepoolest groteskne see, et me la-, laseme Türgil seda teha. me anname lubadusi, mida me ei suuda täita. ning peame ka inimõigusi ju silmas pidama Äh, volinik Avramopoulos, suur tänu, auväärt parlamendiliikmed ütleksin, et muidugi me oleme äh, peaaegu kõigega nõus, mida me olen siin kuulnud, mõne erandiga ainult, äh, selleks, et lahendada seda pretsedenditut olukorda. eilne tippkohtumine oli vajalik samm, kuigi see ei olnud veel lõplik, sellepärast et järgmise nädala ülemkogu on veelgi tähtsam. nüüd on igaühel tarvis hakata oma vastutust kandma ja igale, igaüks peab ka aru andma sellest. meie ühine arusaam on see, et meil on vaja solidaarsust, tõelist solidaarsust ja seda ka eile valitsusjuhid ja riigipead arutasid solidaarsus on see põhiline sammas, millele tugineb komisjoni ettepanekute pakett. see kriis lükkas, on, on katalüsaatoriks Euroopa Liidu saatusel. keegi siin nimetas Sisyphust, jah, ja tema müüti. pange nüüd Euroopa Sisyphuse asemele. jaa, Euroopa peab seda kivimäest üles lükkama, aga tõepoolest on väga oluline, et kõik jõuaksid mäe tippu. ei saa niimoodi olla, et seda müüti eh, eh, jälle tõeks saab ja see kivi jälle mäest alla veereb. me ei tohi vähisam, vähikäiku siin käia kerge on vastu võtta populistlikku ja öö, ehm, lihtsat retoorikat seda rääkida siis äh, valimiste eel mõnes liikmesriigis, vaid sellisel moel äh, areneb ekstremism, ksenofoobia, äh, natsionalism, see on kahjulik Euroopa ideele, Euroopa väärtustele. lubage, ma kordan, me ei hakka oma strateegiat muutma ja me kutsume kõiki üles seda strateegiat täitma. meil on tarvis massilist ümberpaigutamist ja need tagasi saata, kellel ei ole õigust siin olla. peame kin-, kaitsma oma ühiseid piire ja siin on kõikidel liikmesriikidel vastutus jagada nagu, kui liikmesriigid jagavad koos komisjoniga oma vastutust selleks, et kaitsta Schengenit, ja isegi kui kõik poliitikud veel ei mõista seda, missugune on Schengeni sümboolne ja äh, poliitiline väärtus ega ei mõista oma kohustusi sellega seoses, siis kindlasti nad näevad selle majanduslikku kahju või kulu. ma ei hakka siin oma seisukohti kordama seoses Schengeniga, sellepärast et te teate neid niikuinii. rände surve on niisuguse ulatusega, et ükski liikmesriik sellega üksi toime ei tule, seda me teame kõik meil on vaja kohest toetust äh, Frontexi äh, käimasolevatele operatsioonidele ja kiiresti on vaja kokkuleppele jõuda ka Euroopa Liidu äh, ranna- ja piirivalve ettepaneku osas. me ei saa oodata siin et asjad, ei keegi ei saa oodata, et kodus asjad iseenesest paremaks lähevad. ei lähe paremaks, kui me kõik koos ei tegutse. ja sellepärast ma tervitan ka meie partnerite kaasamist. näiteks Euroopa Liidu pagulaste ülemvoliniku, NATO kaasamist, kes lõpuks aitab meil inimkaubitsejate tegevusele piiri panna. meenutan teile, me oleme kuulutanud sõja inimkaubitsejatele. ja meil on tarvis ka teisi riike, ka Türgit selleks, et seda globaalset kriisi lahendada. jah, mõnedel on kahtlusi, aga me ei tohiks kunagi unustada seda, et Türgi on siin võtmemängijaks selles valdkonnas ja selles piirkonnas ja Euroopa partner aga me ei tegutse oma enesereeglite vastaselt ja seda selgitatakse lähipäevadel, mis on jäänud veel järgmise ülemkoguni. tagasisaatmine saab toimuda vaid Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse sätete kohaselt. samuti tuleb meil strateegia lõpule viia. ümber äh, asustamine on meie äh, prioriteet, nagu ja juba kuulamisel ütlesin, me peame leidma seaduslikud teed nende jaoks, kes tahavad Euroopasse tulla. ja nagu lubatud Dublini äh, reformi osas tuleme ka välja ettepanekutega, jagan teie seisukohta sellest, me peame õiglaselt jagama koormust. see puudutab ka seaduslikku rännet. jah, on toimumas liikuvus ja me ei saa olla Euroopas ilma nõuete kohase, eh, kohase rändepoliitikata. ja meil on kohustusi kolmandate riikidega seoses ja loomulikult peame seda kõike tegema kooskõlas ka majandussektoriga ja veel väga oluline asi. koordineeritum poliitika integratsiooni osas aitab selle pildi lõpuks terviklikuks muuta. kallid parlamendiliikmed, teie sõnavõtud olid täna tõesti väga kasulikud minule ning ma tänan teid selle eest ja võtan neid ettepanekuid väga tõsiselt, arvestades neid järgnevaid arenguid. just siinsamas kojas sündis ju meie poliitika, just siinsamas kojas kaitstakse meie poliitikaid ka Euroopa väärtuste nimel ja Euroopa demokraatia nimel. suur tänu tähelepanu eest! suur aitäh ja sellega on käesolev arutelu lõppenud. eile äh, istungi alguses äh, me rääkisime TRAN komisjoni äh, ettepanekust mitte esitada vastu